like research. Dear colleagues. kallid kolleegid. konsultatiivfoorumi täiskogu on igasene sündmus, mis ühendab kodanikuühiskonna ähm, akadeemikud, liikmesriigid ja teised osapooled selleks, et vaadata eelmise aasta tööd, mis agentuuris tehtud on. konsultatiivfoorum leidis viimati aset Brüsselis üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal detsembril. me kutsume nüüd üles härra Visserit, kes on varjupaiga küsimuste tugiameti tegevdirektor ja foorumi osapool rääkima meile sellest kõigest, kuid kui te ei pahanda, siis ühendame selle punkti kahe tuhande viieteistkümnenda aasta töökavaga, millest pidi rääkima samuti doktor Visser. võib-olla siis pärast neid kahte ettekannet tema poolt on meil aega ka küsimusteks. doktor Visser, palun. Thank you very much, madam chair aitäh, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, mul on väga hea meel äh, pärast eilset jälle teie hulgas olla, et rääkida neist kahest teemast, mida esimees mainis, tööprogramm ja konsultatiivfoorum mm, räägime siis kogu eilsest eelmisest aastast ja täiskogust, mis samuti leidis aset eelmise aasta detsembris. teen lühidalt, sest te olete töökava juba saanud. ja lubage mul tutvustada üldises plaanis töökava või siis seda filosoofiat, millest meie töö lähtub. võib-olla on pisut ebaharilik vaadelda ühist varjupaigasüsteemi nii, nagu mina seda teen, sest me püüame alati leida neid punkte, mida oleks võimalik paremaks muuta. kuid kui me vaatame seda süsteemi natuke kaugemalt, siis Euroopa varjupaigasüsteem on ühissüsteem, mis on edukas. Ehm, ebaharilikku allikana tsiteerin rahvusvahelise pagulaste organisatsiooni direktorit, kes ütles, et Euroopa on maailmas äh, esirinnas pagulasküsimustes. see ei ole muidugi põhjus loorberitele puhkama jääda, kuid äh, see on midagi, mida tasub kindlasti meeles pidada. ja SO, e, Euroopa Varjupaiga Küsimuste Tugiamet on amet, mis teeb äh, varjupaiga küsimustega tööd ja rakendab äh, ühist Euroopa varjupaigasüsteemi. meie oleme Euroopa solidaarsuse instrument ja meie organiseerime seda Euroopa solidaarsust. kolm tasandit, äh, kus meie tegevus on koondatud. toon ühe näite eh, varjupaiga töötajatest liikmesriikides ja sellest, kuidas me püüame oma tööd eh, koordineerida erinevate liikmesriikide vahel. liikmesriigid ja assotsieerunud riigid on meie võrgustiku osaks ja ilmselt liitub meiega veel kaks riiki pea. tegemist on väga suure ala ja väga suure arvu organisatsioonidega. selleks, et nende tööd ühtlustada ja viia see vastavusse parlamendi poolt otsustatud õigusaktidega, on meie lähenemine selline, et alustame algusest peale. alustame kõikide jaoks ühesuguse koolitusega anname kõikidele pagulastöötajatele Euroopas äh, sama koolitust. Äh, kõikjal Euroopas õpetatakse samasugust tehnilist äh, keelt, lähenemist selleks, et luua lõpuks ühist kultuuri meil on nüüdseks koolitatud kuus tuhat kolmsada töötajat, mis on kolme aasta jooksul küllalt suur edu kui meeles pidada, et äh, Euroopas me ei tea, täpselt ei tea, kui palju on varjupaigatöötajaid kokku, kuid neid on umbes seitse tuhat. nii et äh, me oleme küllalt edukalt oma eesmärgi suunas liikunud. pärast kooli tuleb ka tööle minna. nii et me viisime eelmise nädala lõpule praktiliste instrumentide väljatöötamise, et aidata varjupaiga töötajaid nende igapäevatöös, et jälgida nende re poolsed reeglite ja õigusaktide täitmist. kolmandaks tagame äh, ühtset äh, riikide kohta käivat informatsiooni päritoluriikide olukorda hinnatakse ja paljud olulised päritoluriigid on ka koostanud vastavad raportid. me püüame teeme selles alas suuri jõupingutusi, ehm, et jõuda top kümnesse. me, meil on ehm, ühismenetlus, meil on äh, tehtud siin äh, suuri edusamme, järgmised pilootprojektid algavad järgmisel kuul, ähm, taotlused, otsused, äh, hinnangute andmised, see on väga oluline, et ühi-, ehitada üles ühispraktikat Euroopas. samuti keskendume liikmesriikide erinevatele tasemetele liikmesriikidele kui riikidele ja liikmesriikidele kui varjupaigapakkujatele. meil on ühine trendide analüüs ja ühine tugiraamistik ning instrumendid, et täita äh, varjupaigaalast akiid ja selleks, et stimuleerida ja lihtsustada solidaarsust ja liikmesriikide vastutust, nagu ma ütlesin, varjupaigapoliitika on solidaarsuse poliitika, see ei puutu mit-, puuduta mitte ainult inimeste ümberjaotamist, vaid ka kogu ühisinstrumentide alust, näiteks koolituses Äh, väljendatakse solidaarsust väga olulisel määral. me kasutame liikmesriikide eksperte ja koolitajaid äh, teiste riikide töötajate väljaõpetamiseks. operatiivtasandil on meil väga palju varjupaiga eksperte erinevatest liikmesriikidest, kes äh, töötavad praegu näiteks Bulgaarias, Itaalias, Küprosel ja Kreekas. ja lõpuks Euroopa institutsioonide tasand, Euroopa Liidu tasand. me püüame saavutada ühisoperatsioonide läbiviimist Euroopa Liidus. soovime, et meil oleksid iga-aastased toetusskeemid Euroopa Liidu tasandil ning ka Euroopa Liidu liikmesriikide tasandil, kus seda vajatakse, nagu Bulgaarias ja teistes riikides, mida ma just mainisin me toetame ja koordineerime ka välismõõtme tööd, väga oluline on siin, et me äh, peame parandama ümberpaigutamise alast äh, tööd, ma tean, et tegemist on äh, parlamendi jaoks kuuma teemaga. nüüd liigun konsultatiivfoorumi juurde, konsultatsioonifoorumi juurde, sellepärast et selle läbiviimiseks on meil vaja institutsioonide, liikmesriikide ja ametliku võrgustiku toetust, kuid kõige olulisem on see, et meil oleks kodanikuühiskonnaga produktiivne dialoog. kodanikuühiskond on väga varieeruv, tegemist ei ole ühe või kahe institutsiooniga, kodanikuühiskond on palju vabaühendusi, eriti just meie töövaldkonnas väga palju organisatsioone, mis lähenevad tarbijakaitse küsimusele väga erinevate nurkade alt. üldisest aspektist lähenevad kas soolisest aspektist lähtuvalt või mõnest teisest aspektist. samal ajal on kodanikuühiskond organiseerunud ka ümber äh, akadeemikute, ekspertide, kes esindavad kõikvõimalikke valdkondi ka äh, kohtuvõimu ümber, äh, mis peab end osaks äh, kodanikuühiskonnast ja selline lähenemine meile ka sobib. nii et need on erinevad ühiskonnarühmad, kellega me koostööd teeme ja kellega me püüame pidada avatud dialoogi oma töö teemal. kasutame ära ekspertiisi ja peame ühisarutelusid selle kohta, mida me saame veel ära teha. kodanikuühiskond on väga mitmekesine, seega on meil avatud konsultatsioonifoorumi süsteem, iga organisatsioon saab taotleda selles foorumis osalemist, mingisugust takistust neil selleks ei ole eelmisel aastal oli meil neljas iga-aastane konverents kodanikuühiskonna esindajatega seal oli umbes sada osalejat. kes foorumil aktiivselt kaasa lõid ja käsitleti tervet rida teemasid. meil oli kakskümmend ettekannet erinevatelt äh, sidusrühmadelt. peale selle tahtsin rääkida veel natuke lähemalt konsultatsioonifoorumist, praegu on meil umbes seitsekümmend organisatsiooni, kellega me regulaarselt konsulteerime. konsulteerime igasuguste teemade alal, kuid meil on ka fokusseeritud konsultatsioonikanalid varajaste hoiatuste, koolituse ja saatjate alaealiste teemal ja me püüame vaadata, kas meil õnnestub ka mm, kas me saame COI äh, päritolu äh, konsultatsioonikanali äh, luua? loodetavasti sellel aastal saame avada ka COI portaalile tagada täieliku ligipääs avalikkusele, me oleme kaalunud erinevaid äh, kommunikatsioonitehnoloogilisi võimalusi ja loodetavasti õnnestub meil ligipääs tagada sellele foorumile. me püüame äh, tagada ka kodanikuühiskonna suurema kaasatuse laste ja saatjate alaealiste teemal ning kaasata rohkem kohalikke vabaühendusi. seda tahtsingi teile öelda konsultatsioonifoorumi kohta ning lõpuks äh, rõhutan, et Äh, selles valdkonnas äh, töötavatel ametitel on vaja raha, et oma tööd teha. sellepärast olen väga tänulik parlamendile ja eriti just libekomisjonile äh, toetuse eest, mis eelmise aasta, mida te eelmise aasta eelarve aruteludel üles näitasite. loodetavasti me ei vea teid alt, vaid teeme oma tööd hästi ja olen valmis küsimustele vastama okei okay.. selge. nüüd on meil aega ka arutelu pidada ja kuulata ära parlamendisaadikute märkused. proua Keller. Thank you. aitäh. No worries um,. Thank you, Mr Visa for aitäh, härra Visser, selle sissejuhatuse eest. mul on mõned küsimused, mis puudutab koolitust, mida te pakute varjupaigaametnikele. kas te saate öelda, et mõnes liikmesriigis oleks olnud tõesti ka see varjupaigakoolitus tõhus või on veel ka liikmesriike, kus on see suurepärane? nüüd need riikidepõhised raportid, kas te võiksite meile öelda, et milliseid allikaid te kasutate nende aruannete koostamiseks ja mis aja tagant te neid uuendate? ning kas need, kas neid aruandeid liikmesriikides ka tõesti kasutatakse, nendega arvestatakse, kui varjupaiga otsuseid vastu võetakse? ja veel konkreetsemalt, kuidas te Roma kogukonna olukorda hindate nendes aruannetes Lääne-Balkani riikides? see on ka väga vastuoluline küsimus ja siis ka need nii-öelda ohutud kolmandad riigid, mida ütlete teie nende kohta, et mis on teie kogemused sellega, et mis on siis nii-öelda ohutu kolmas riik? aitäh, proua Metsala! aitäh, härra Visser, teie ettekande eest ja palju õnne, et korraldasite selle konsultatiivfoorumi kohtumise. ma leian, et see on väga tähtis selleks, et liikmesriigid, kodanikuühiskond, Euroopa Liit ja teadusringkonnad tõesti tulevad kokku ja aitavad äh, tugiametit. ma tahan teada, miks te otsustasite selle foorumi korraldada Brüsselis, mitte aga äh, EASO koduriigis Maltas, see on trend, mida me üha rohkem näeme, nimelt et varjupaiga tugiameti kohtumised toimuvad üha rohkem väljaspool äh, asumiskohta ehk siis väljaspool Maltat, siis äh, tööprogramme. ma olen siin varem juba öelnud, et äh, EASO peab toetama üleviimistegevust Malta täna jällegi kaheksakümmend viis inimest korjas Vahemerest üles ja ma tahaksin teile öelda, et tõesti ähm, meil on tõesti vaja konkreetset toetust, käegakasutavat toetust äärealade riikidele ja parlament on ka seda mitmeid kordi nõudnud. kas teie arvates tugiamet on teinud piisavalt selleks, et seda solidaarsuse kontseptsiooni levitada liikmesriikides ja kas on veel midagi, mida me saaksime ära teha mida on liikmesriigid vastanud EASO-le, kui see küsimus on tõstatatud ja milline on siis olnud nende vastus? aitäh, proua Wikström! aitäh! tere tulemast, doktor Visser, siia meiega kogemusi jagama Teie ettekanne oli väga hea, suisa muljetavaldav ja tahan teid õnnitleda selle kuue tuhande viiesaja varjupaigaametniku puhul, keda te olete viimase kolme aasta jooksul välja koolitanud. tõesti suurepärane tulemus. kas on teil erinevatest liikmesriikidest need osalevad varjupaigaametnikud äh, või on nad siiski ainult teatud liikmesriikidest, kas te olete näinud, et mõned liikmesriigid ei soovi saata ametnikke? Te teate, et see komisjon siin peab jälgima EASO tööd, aga vahel meile tundub, et äh, see varjupaiga tungiamet on nagu messias, et äh, et kui mingi probleem on varjupaiga taotlejatega, siis me vaatame tugiameti poole, ütleme, et see on teie ülesanne. me peame tegelikult arvestama ka sellega, et nende ülesannete täitmiseks on teil tõesti ka vaja vahendeid. tahaksin teada, kas on mingeid lõhesid, mingeid probleeme? on midagi, mida te sooviksite teha, midagi, mida meie peaksime võib-olla rohkem toonitama ja mida saaks teha ka selleks, et me teid rohkem usaldaksime. nagu ma ütlesin, mul on väga hea meel, et te olete täna siin, aga järgmises päevakorrapunktiks on meil Frontex ja Frontexi konsultatiivnõukogu ja seda esitlevad eh, meile konsultatiivfoorumi liikmed. väga tore, et te olete siin, aga äkki te järgmine kord võiksite mõelda ka selle peale, et saadate mõne inimese, kes on ka selle konsultatiivfoorumi liige, sest on tõesti väga tähtis see, et vabaühendused saavad oma tähtsat tööd jätkata ja tunnevad, et neid on ka vaja selles foorumis. Frontex can actually serve as a good example on that. Äh, Frontex on tõesti suurepäraseks näiteks, nii et võib-olla te peaksite siia jääma ja kuulama, mis on nende kogemused olnud, et et mis on kogemus siis, kui esitab, esitleb nende tööd hoopis mingi vabaühenduse esindaja. see olekski kõik, tore, et tulite ja, ja kõike head tulevikuks. aitäh. Birgit Sippel, kas teie koordinaatorina soovite ka sõna saada? tahaksin keskenduda ühele küsimusele. kõik need arutelud varjupaiga üle ja probleemide üle Nende puhul me väga tihti keskendume olukorrale Vahemereäärsetes riikides. mõndadelt kolleegidelt oleme kuulnud, et on ka teisi piiririike, äh, ku-, kust, mille piiride kaudu tulevad varjupaiga taotlejad. põhiõiguste ametilt oleme me saanud juba lühikese aruande selle kohta, et mitte alati kõiki meetmeid ei kasutata korrektselt tahaksin teada, kas teie võiksite anda natukene rohkem informatsiooni nende muudatuste kohta Rumeenia, Bulgaaria välispiiridel, kas seal varjupaigataotlejate arv on suurenenud, kas on mingid tendentsid, mis on muutunud, kas olukord seal on teistsugune võrreldes olukorraga Lõuna-Euroopa riikides, sellest oleks ka väga palju kasu. Uh, proua Ferreira koordinaatorina, kas soovite sõna saada? noh. Thank you very much no,. Okay. aitäh, ei, ma ei soovi. proua Spinelli. Grazie, signor Visser. aitäh, härra Visser, aitäh äh, esimehele. mul on kaks küsimust. üks puudutab äh, kriitikat, äh, mis on tehtud Euroopa Varjupaiga Tugiameti kohta. kolleeg Wikström ka mainis seda. ja ka mulle pakuks huvi see, kuidas te saate reageerida sellele kriitikale. ja teine puudutab äh, kokkulepet, mis EASO ja Frontexi vahel sõlmiti kaks tuhat kaksteist. ja härra Vissarilt tahaksin küsida järgmist kas on äh, võimalik, et EASO ametnik võiks äh, osaleda äh, igas Frontexi otsimis- ja päästmisoperatsioonis? selleks, et tagada varjupaigataotlejate õigused sest et tihtilugu sellele ei pöörata piisavalt tähelepanu Frontexis. aitäh! Thank you very much and aitäh, härra Raadev, palun. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Висер, в плана на Европейската служба за подкрепа... Aitäh, proua esimees. Lugupeetud härra Visser, Euroopa Varjupaiga Tugiameti kahe tuhande viieteistkümnenda aasta tegevuskavas on äh, ette nähtud ka tegevused Bulgaaria toetamiseks. Bul- ja äh, see leping kirjutati alla kaks tuhat neliteist detsember, detsembris äh, EASA ja Bulgaaria vahel. sellel aastal Bulgaaria võtab vastu kolm tuhat viissada varjupaigataotlejat erinevatest äh, liikmesriikidest ja on oodata, et varakevadel tabab meid ka põgenikevoog ja sellepärast ma leian, et on väga tähtis praegust olukorda analüüsida, kas te võite meile öelda, et kas on juba mingeid ettevalmistustöid tehtud selle kava rakendamiseks ja kas te olete midagi juba teinud ka selleks, et meie riiki aidata, et nende proovikividega hakkama saada? okei okay,, and uh, the... hästi ja viimane kõneleja, proua Major. ja tänku veel, voorzitter, on uh, eh, meneer aitäh, härra Vitser, eh, suur tänu teie lühikese ülevaate eest. mul on terve rida küsimusi. Te rääkisite mitu korda solidaarsusest ja nüüd, kui te vaatate neid viimaseid Hollandist tulnud numbreid, siis te näete et, et peaaegu seitsekümmend protsenti varjupaiga taotlejatest ei ole varjupaika saanud, nii et öelge nüüd, kuidas see solidaarsus siis ka tegelikult toimub. ja teiseks, kui ma vaatan teie tööprogrammi, siis on näha, et te toetate ka kolmandate riike, ma tahaksin teada, kuidas see käib, sest kui meil on solidaarsus, kas ei ole nii siis, et me peaksime siin piirkonnas rohkem inimesi vastu võtma, kui te vaatate numbreid, siis rikkad suured riigid et rikkad äh, suured riigid sealses piirkonnas, nagu näiteks Katar on vastu võtnud ainult kuuskümmend viis inimest, nii et tõesti tahaksin teada, mida teie sellisest solidaarsusest arvate? okei okay., and uh, Miss Winberg. proua Winberg. ja, tack för att ni kom hit um.... aitäh aitäh, doktor Visser, et täna siia tulite. mina elan Rootsis ja meie kuulume nende riikide hulka, mis võtab kõige rohkem varjupaiga taotlejaid vastu. me võtame nii palju, et tegelikult me ei saa isegi nendega enam hakkama ja see tähendab seda, et Rootsi koormust tuleks vähendada. eriti, kui Euroopa Liit soovib ühist varjupaigapoliitikat, kuid äh, Euroopa Liit ei saa liikmesriikidest otsustada, kui palju inimesi nad saavad vastu võtta, sest neid inimesi tuleb tõesti vastu võtta nii, et nende väärikus tagatakse. Te rääkisite solidaarsusest. ja sellepärast äh, minu küsimus, miks te ei saa liikmesriikidele öelda, et nad peavad oma kohustustest ja vastutusest kinni pidama, tähtis on ju, et me aitaksime inimesi kes on põgenenud kodust, see on ju solidaarsus. kuidas te kavatsete seda kõike teha, kuidas te kavatsete liikmesriikidele öelda, kui palju inimesi nad peavad vastu võtma? kas te tahate neid sundida või kuidas on, näevad teie plaane, plaanid välja? okei okay. uh,, now we have time for nii, nüüd on meil aega, et kuulata ära doktor Visseri vastused, teil on sõna Thank you very much, madam chair, thank you very much. aitäh, proua esimees, aitäh kõikidele parlamendiliikmetele, kes esitasid küsimusi. ma üritan nüüd lihtsalt kõikidele küsimustele üksteise järel vastata. proua Keller küsis koolituse kohta ja et kas on liikmesriike, kes saavad eriti hästi hakkama ja teisi, kes ei saa sellega hakkama. ma selgitasin, selgitaksin ühte üldist äh, küsimust, mis puudutab meie ametit. meil on üks murevaldkond, mis tuleneb määrusest. meil ei ole mitte mingeid meetmeid selleks, et kohustada liikmesriike läbi viima või täide viima seda, mida me pakume. nii et me peame tõesti nii-öelda kvaliteediga veenma, et peame tõesti veenma, et me, see, mis me pakume, on kvalitatiivne. see on väga hea süsteem ja ma ei usu, et meil oleks üldse vaja midagi muud veel selleks, et äh, liikmesriikide poole näpuga näidata. kuna tegemist on vabatahtliku süsteemiga, siis need tulemused koolituses, et üle kuue tuhande inimese on koolituse läbinud kolme aasta jooksul, on tegelikult päris hea. ja see on väga hea positiivne sõnum ka. me näeme erinevusi liikmesriikide vahel, on neid liikmesriike, mis koolitusprogrammides sajaprotsendiliselt jälg-, järgivad EASO koolituste õppekavasid. on liikmesriike, millel on väga pikkade traditsioonidega koolitussüsteemid ja nemad kasutavad äh, EASO pakutavat lisana. kui me vaatame, kui palju on koolituste arv tõusnud viimastel aastatel, siis me tegelikult näeme, et tähelepanu pööratakse üha rohkem ja liikmesriikide tahe äh, koolitusi kasutada on suurenenud. sellel on ka praktiline põhjus, meil on uus varjupaigapakett, nii et kõik liikmesriigid, kõik treeningut pakkuvad instituudid peavad oma koolitust, koolituspakkumist kohandama, me teeme seda kõik üheskoos, me oleme tõesti õigel ajal õiges kohas. ma ei hakka nüüd ütlema, et see kõik oleks meie teene olnud, meil lihtsalt vedas, vedas hästi ja liikmesriigid teevad selles osas ka suurepäraselt koostööd see küsimus metodoloogia kohta, selle kohta, kuidas me oma ressursse kasutame. see, mis meil on kasutada, on hoopis teistsugune kui see, mida teevad liikmesriigid. meie hakkasime kohe algusest välja töötama kindlat metodoloogiat, äh, tähtis on, et äh, ressurss passid oleksid usaldusväärsed, et kõik oleks läbipaistev, et on täpselt teada, milliseid vahendeid kasutatakse ja milliseid mitte. ja seda metodoloogiat oleme kohe algusest peale kasutanud tugiametis, me kasutame liikmesriikide erinevaid kogemusi, Euroopa Liidu ja komisjoni kogemusi, see on see metodoloogia, millest me lähtume ja me töötame seda ikka ja jälle edasi välja ja arvestame kõikide kogemustega. tegemist on tõesti avaliku ja läbipaistva metodoloogiaga, te saate sellega tutvuda meie kodulehel. mis puudutab kaasajastamist, see on väga tähtis punkt aruannete puhul, kui riikidepõhine raport koostatakse, siis aasta-kahe pärast vaadatakse see üle või siis ka mitte. see, mida meie üritame teha, on see, et me ei astuks sellesse lõksu, et me läheme lihtsalt ainult nendesse piirkondadesse, kus me teame, et me saame aruandeid üle vaadata ja parendada. meil peaks juba sellel aastal olema võimalik, aga ma ei saa seda kindlalt lubada et me üritame tõesti pidevalt kaasajastatud süsteemi pakkuda. ja meie lähteriigi aruanded on kõik internetis üleval, seal on tõesti viimane aktuaalne info olemas ja tegemist on sellise järjepideva protsessiga vaatan nüüd proua Vikströmi otsa, kes küsis, et kas meil on midagi. jah, tõesti, see nõuab väga palju ressursse, mitte küll raha sellel puhul, aga väga palju tööd. on vaja tõesti nii-öelda käsi ja ajusid, äh, kes tegeleksid selle äh, aruande küsimusega, aga see on väga tähtis küsimus. kas neid aruandeid kasutatakse, see on tõesti väga hea küsimus me lihtsalt ei paku midagi, me tahame teada, kas seda ka kasutatakse. jah, seda kasutatakse erinevalt erinevates liikmesriikides. me üritame välja selgitada, miks on nii, et mõndades liikmesriikides äh, väga kiiresti saavu-, hakatakse neid aruandeid kasutama, kõige kõrgemad kohtud kasutavad neid ja teistes liikmesriikides need aruanded ei levitata väga palju. me tõesti üritame kogu aeg seda olukorda parandada aga võtab natukene aega, enne kui äh, hakatakse neid uusi asju ka kõike rakendama rutiinselt. veel eelmisel aastal me avaldasime terve rea aruandeid ja ma arvan, et läheb veel paar kuud, enne kui need peegelduvad otsustes ja ka kohtute otsustes, aga ma arvan, et põhimõtteliselt äh, vastus on olnud siiski positiivne nendele aruannetele Roma kogukonnad Lääne-Balkani riikides. kõigepealt võiksin siin mainida seda Lääne-Balkanite kohta koostatud raportit, mis tehti poolteist aastat tagasi. olukord ei ole väga palju muutunud, aga me soovime sellel aastal selle veel üle vaadata just sellepärast, et järjepidevalt tuleb Lääne-Balkani riikidest väga palju inimesi äh, liikmesriikidesse, nad kõik on äh, romide kogukonnast. tegemist ei ole mitte ainult varjupaiga küsimusega, vaid ka tegelikult lõimimisküsimusega Lääne-Balkanil üleüldiselt see kõik on tugiameti pädevusest väljas, aga tulemus, selle protsessi tulemus valmistab ka meile muret. siis mainiti siin äh, turvalisi kolmandaid riike. me üritame ka sellesse arutelusse oma panuse anda. praegu mul ei ole kaasas andmeid, mida saaksin teile edastada. selle küsimuse kohta, et kuidas selle kõigega hakkama saada või kuidas sellesse suhtuda. ja ilmselgelt on tegemist väga poliitilise otsusega. aga turvalised kolmandad äh, riigid äh, jah, nende puhul ei saa täpselt äh, öelda, et millised äh, need riigid on, need liikmesriigid on kindlasti ohutud, aga teiste kolmandate riikide puhul võib tihti juhtuda see, et isik saab lihtsalt tõestada, et ta võib sattuda tagakiusamise alla oma koduriigis, isegi kui see võib olla kvalifitseer-, klassifitseeritud kui ohutu riik. aga ma arvan, et see on ka õige aeg selleks, et vähemalt arutada seda äh, Äh, turvalise kolmanda riigi kontseptsiooni. me saame otsustada, et me kas teeme seda või mitte, see on otsus, mille teie peate vastu võtma ja seda tuleb ka siis nõukoguga arutada, aga vaadates numbreid, aga meie saame siis sellele arutelule vähemalt äh, statistilise aluse anda. proua Metsola, miks äkitselt me ilmume välja Brüsselis sellepärast et siin on Euroopa Parlament. nii et ma ei julgeks mitte Brüsselisse tulla ja kuna parlament mind kutsub üha rohkem kohale, siis seda rohkem olen ka Brüsselis, aga see on nüüd see, millele teie viitasite. miks konsultatiivfoorumi kohtumine toimus sellel aastal Brüsselis? vastus on väga lihtne see palve ja taotlus tuli kodanikuühiskonna organisatsioonidelt, vabaühendustelt, piirkondlikelt organisatsioonidelt. suur osa konsultatiivfoorumist on organisatsioonid, millel on väga vähe raha ja kuna neid on, äh, nad on pigem esindatud Brüsseli lähedal ja mitte kuskil Malta lähedal, sellepärast me otsustasime, et äh, ükskord korraldame me äh, selle siin, tulles vastu sellele palvele. järgmine konsultatiivfoorumi kohtumine, selle puhul ma veel ei oska öelda, kus see toimub, eks me vaatame, millised on kogemused, vaatame selle foorumi kogemusi ja otsustame, et kas selle kas see Brüsselis toimuv kohtumine aitab siis ka konsultatiivfoorumi tööd lihtsustada? on terve rida tahtet organisatsioone, mis ütlesid, et kui see toimub Maltas, siis meil on väga raske üldse kohale tulla või peaaegu võimatu, see on, need on, see oli väga karm kriitika ja just sellepärast me üritasime sellel aastal Brüsselis äh, kokku saada nüüd äh, varjupaiga taotlejate ühest riigist teise viimine. kas mina teen piisavalt, kas liikmesriigid teevad piisavalt? Te teate, et poliitiline küsimus seisneb selles, et nõukogus on laiapõhjaline, mitte küll ühehäälne öö, äh, otsus, et öö, äh, seda küsimust ei tõstatata. komisjon on otsustanud, et koostatakse, korraldatakse foorum nendes küsimustes, need toimusid äh, kaks tükki eelmisel aastal ja kolmas toimub nelja nädala pärast uuesti. nii et me tegelikult toetame komisjoni ja üritame teha seda, mis meie võimuses. me oleme mitmeid kavasid välja töötanud äh, selleks, et äh, kuidas äh, varjupaiga taotlejate üleviimisse suhtuda ja selle, seda käsitleda, aga üldine lähenemine on see, et see peaks olema vabatahtlik. see on midagi, millega võite pöörduda teiste inimeste poole, aga kohe kindlasti mitte ameti poole, mis äh, on nii sõltuvas suhtes institutsioonidega. aga me jätkame neid arutelusid ja üritame selle menetluse ka järgmisele tasemele viia. proua Wikström, koolituse kohta. ma juba mainisin seda, et kas piisavalt äh, liikmesriigid osalevad. meil on koolitajate kogu Neid on umbes sada seitsekümmend neli, nad ei ole küll alati kaasatud. meil on umbes kuuskümmend, seitsekümmend koolitajat, kes moodustavad äh, koolitajate tuuma ja kes pidevalt aktiivselt koolitavad. praegusel hetkel me saame hakkama, aga me ilmselgelt tahame ka selles osas edasi liikuda, tahame koolitajate arvu suurendada, sest mida rohkem on meil inimesi erinevatest liikmesriikidest, seda parem ja samamoodi tahame me ka kvaliteeti parandada tagamaks, et me nüüd saame tõesti ka sertifitseerida oma koolitused. sertifitseerimine on väga tähtis nii meie kui ka osalejate jaoks, sest kui sa osaled tõsiseltvõetavas tõsi, koolituses ja saad hiljem ka korraliku diplomi, siis ei ole see mitte ainult selleks, et see oma kontori seinale raamitult panna, vaid see on tähtis ka eluloo jaoks ja ka tegelikult sinu ülemuse jaoks, sest ta saab öelda, et tõesti, siin on tõesti teatud kindel tase garanteeritud. ja ma loodan, et see tõesti aitab ka järgmise sammu elluviimiseks. ma kahjuks ei saa vastata, kas meie oleme nüüd see messias. see ei ole minu pädevuses, aga ka mina olen näinud, et äh, et äh, nõudmised on päris suured ja oodatakse meilt, et me maailma muudaksime. jah, me üritame anda endast parima ja ka selge talupojamõistus ütleb, et väga palju on veel vaja ära teha. võin ainult korrata seda, mida ma ütlesin eelnevalt, et arengute praeguses etapis on varjupaiga tugiameti jaoks tähtis see, et äh, meil oleks olemas inimesed, personal ma rääkisin juba siin äh, lähteriigi aruannetest, aga samal ajal on nõudlus suurenenud ka statistika analüüsi ja hinnangute järele, andmete järele. me oleme viimastel aastatel näinud, et äh, et kui meil on olemas rohkem numbreid, siis me saame asjadest ka paremini aru ja on vaja aru saada, enne kui hakatakse lahendusi otsima. see nõuab aga väga palju personali, seda ei saa äh, kuidagi alltöövõtjale anda või arvutitega teha, arvutid on küll vaja, aga arvutid seda tööd inimeste eest ära ei tee ja meil on vaja ka õigeid ajusid, et seda tööd ära teha. nii et siinkohal saan jällegi öelda, et äh, aitäh parlamendile, et andsite meile lisavahendeid, sest ma saan väga hästi aru, et äh, praegu on meil tõesti väga eriline positsioon ja me peame neid ekstra vahendeid ja ekstra samme ka ära kasutama. konsultatiivfoorum, meie ja Frontexi oma ma tean Frontexi konsultatiivfoorumis väga hästi, sest meie oleme ka selle foorumi liige, nii nagu ka Frontex osaleb ka meie töös, me ei kasuta siin sõna liige, aga Frontex osaleb ka meie konsultatiivfoorumi töös. ta ei ole küll selle liige. mina olen siin ka kui äh, Euroopa Varjupaiga Tugiameti konsultatiivfoorumi liige, ma olen suisa selle esimees. tegemist on teistsuguse kontseptsiooniga kui Frontexi puhul mõlema kontseptsiooni puhul on nii puuduseid kui eeliseid. teatud valdkonnas mulle tundub, et Euroopa Varjupaiga Tugiameti puhul meil on väga palju vabaühendusi ja eksperte, kes otseselt osalevad meie töös mitte erinevate organisatsioonide kaudu, nad osalevad meie ekspertide kohtumistel, nad panustavad otse uute koolitusmudelite väljatöötamisse, äh, dokumentide ja erinevate meetmete väljatöötamisse ja ma arvan, et see on väga hea lähenemine. Frontexil on teistsugune kontseptsioon Äh, ja teistsugused tulemused ning võib-olla sellepärast äh, võib tõesti olla nii, et parimaks vormiks on just see valik, mille nemad on teinud. proua Sippel. lõunapiiridelt idapiiridele toimunud kursimuutus, kui ma selle nii võin kokku võtta, jah, tõesti, me näeme, kuidas see kurss on tõsiselt muutunud kui võtta nüüd kõigest üks näide, et Ungaris näiteks eelmisel aastal põgenikevoog suurenes äh, üheksasada seitsekümmend viis protsenti. aasta lõpus oli Ungarisse tulnud viisteist tuhat äh, Äh, varjupaigataotlejad, jah, võib-olla lähtepositsioon ja see number oli väga madal, aga aasta lõpuks oli neid viisteist tuhat ja see ei ole nii mitte ainult seal, vaid ka Bulgaarias. ka Bulgaarias näeme, kuidas ähm, varjupaigavood on suurenenud, nii et idapiir on tähtis, me küll tõesti Äh, näinud neid pilte, et äh, soovime instinktiivselt äh, lõunapiiridele keskenduda, aga idapiir on ka väga tähtis. piiride kõrval on tegelikult enamatki veel ja ma tahaksin, kui lubate, nüüd kasutada võimalust ja pööra- ja juhtida teie tähelepanu ka sellele, mida me saame näha me ei näe muidugi kõike, aga kui vaatame varjupaiga ja Frontexi statistikat ja seda numbrit, eh, siis kakssada seitsekümmend tuhat kuni kolmsada tuhat inimest tuleb igal aastal Euroopa Liitu, aga samal ajal üle kuuesaja üheksakümne tuhande varjupaigataotluse esitati. mitte kõik varjupaigataotluse esitajad, kes koputavad meie uksele ei tule üle piiride. me üritame seda kõike andmetega tõestada, aga väga raske on neid andmeid saada. kuid suur osa varjupaiga taotlejatest on tulnud Euroopasse täiesti legaalselt, on kas tudengid, on nad siin töötanud ja seda kõike võib juhtuda, vaadake, mis toimub Süürias, sa oled süürlane, sa lähed ülikooli Euroopas, äkitselt sinu koduriigis juhtub midagi, sa ütled, et olgu, ma ei saa tagasi minna. nii et tõesti, see ei ole mitte süsteemi väärkasutamine või ärakasutamine, seda võib vahel küll juhtuda, aga selline on see olukord, mitte kõik ei tule lihtsalt üle piiri ja ei küsi siis varjupaika. nii et see ei ole mitte ainult lõunapiir, vaid ka idapiir ja see ei puuduta mitte ainult piire, vaid ka muid võimalusi. proua Spinelli. konsultatiivfoorumit ma juba mainisin. Frontexi ja Tugiameti tööreeglid, me teeme tihedat koostööd terves reas küsimustes. koolituses, meil on ühine koolitusprogramm piirivalvajatele, nii et äh, EASO on tegelikult juba aktiivselt kaasatud äh, Frontexi operatsioonidesse. ma tean, et on mõeldud selle peale, et varjupaiga tugiameti ametnikud võiksid Frontexi operatsioonidel nii-öelda kaitsjatena osalema, aga ma arvan, et see peaks olema terve organisatsioon, ei ole nii, et on lihtsalt üks eh, hea tugiametiinimene, kes on seal kohal ja kõik ülejäänud on pahad. ei, ei, me kõik peame üritama olla need head, me tõesti, see on see, on see kontekst, kus me töötame ja kõikide piirivalvurite koolitus on kõige tõhusam äh, Äh, lähenemine, et ei ole nii, et meil on need piirivalvurid ja siis üks, kes kaitseb inimõigusi. ma saan aru, mida te mõtlesite sellega, aga lubage, et ma paneks ka teid mõtlema selles küsimuses. härra Raada, mida me teeme Bulgaarias? me oleme Bulgaariat toetanud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus, kui äkitselt Bulgaarias varjupaiga taotlejate numbrid kiiresti tõusid. see programm lõppes eelmisel aastal ja viiendal detsembril eelmisel aastal ma kirjutasin alla teise, programmi teisele etapile selleks, et toetada Bulgaariat ka edaspidi varjupaiga vastuvõtmise võimekuse suurendamiseks. tõesti, viimasel pooleteistkümnel aastal on Ungaaria, on Bulgaaria teinud suuri edusamme, on äh, varjupaiga taotlejate menetlusi äh, parandatud, aga tõesti tähtis oleks, et meil oleks selline jätkusuutlik menetlus ja protsess. Äh, Bulgaaria valitsus on palunud abi, meie toetame neid äh, koolitades äh, ja ka tugiameti võimekust parandades ning ka nende statistilise võimekuse, võimekust parandades ja me üritame neil aidata ka koordineerida, organiseerida tööd vastuvõtukeskustes solidaarsuse proua Meijer. Ähm, kas ma ütlesin Matera? ei, ma mõtlesin äh, proua Meijerit. solidaarsus. see on arvatavasti kõige põnevam ja kõige pikem arutelu, mille me võiksime siin praegu maha pidada võrreldes seda väga rasket ja ohtlikku olukorda. ma arvan, et peaks võrdlema võrreldavaid olukordi. ja ilma midagi eitamata tahaksin natukene rohkem nüansse välja tuua selles arutelus te ütlesite, et kuus riiki võtavad vastu seitsekümmend protsenti varjupaiga taotlejatest, siis teil on õigus. kui te aga sellega tahate ka öelda, et ülejäänud kakskümmend kaks liikmesriiki ei pea kinni oma kohustustest ja et nemad on nii-öelda need pahad poisid, siis ma arvan, et te ei võrdle võrreldavaid asju, sest need kuus riiki ei võta mitte ainult seitsekümmend protsenti varjupaigataotlejatest vastu, vaid nem-, seal elab ka seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu rahvastikust äh, ja seitsekümmend protsenti SKT-st ja territooriumist kuulub ka nende riikide alla ma ei taha nüüd teile sõnu su-, suhu panna ja öelda, et te tahtsite seda öelda, aga see ei ole õiglane võrdlus. ei saa öelda, et Saksamaa peaks võtma sama palju kui Eesti vastu või et Eesti peaks vastu võtma sama palju kui Saksamaa, see on veel hullem variant. mitte keegi ei ütle, et nii peaks see olema. ja just sellepärast võrdlemine on selline väga delikaatne küsimus, ma saan aru, et aega on liiga vähe, et sellesse sügavamalt laskuda aga see oli selline üldine märkus. ma tahan, et te mõtleksite selle üle järele. jah, rohkem solidaarsust, ilmselgelt. see on meie päevakorras punkt number üks, ma ütlesin juba, et eh, solidaarsus ja solidaarsuse avaldamine on tähtis ja Varjupaiga Tugiamet ongi nii-öelda solidaarsuse sümboliks ma ei saa öelda, et me oleme praegusel hetkel juba täiusliku solidaarsuse saavutanud, aga me oleme väga palju ära teinud, meil on väga palju erinevaid programme, mille eesmärgiks on just solidaarsuse loomine. kas, kui nüüd Bulgaaria äkitselt sattus suure surve alla ja tegemist on süsteemiga, mis lühiajaliselt selle olukorraga hakkama ei saa siis meie kohe korraldasime teistest liikmesriikidest toetuse just sellepärast varjupaiga tugiamet üldse loodigi. selleks, et toetada Bulgaariat ja minu jaoks on see solidaarsus. kui meie soovime, et kõik liikmesriigid peaksid kinni Euroopa õigustikust, selles osas, mis puudutab varjupaigamenetlusi ja et on liikmesriike, mis ei suuda seda teha just sellepärast, et nad on seda oma suuruse pärast ja meil on olemas amet, mis on võimeline toetama ja abi andma neid liikmesriike, mis on raskustes, siis on see õige, nii et tõesti, solidaarsus on selline väga mitmetahuline termin, et see ei puuduta mitte ainult ühte aspekti. rohkem kaitset kohapealsetes piirkondades. ma olen sajaprotsendiliselt nõus. ma võin ainult loota, et tõesti seal kohapeal on võimalik rohkem ära teha. tugiamet on väga väike amet. me saame toetada selle valdkonna tegevust, kui te soovite, et me et meie nüüd ise või ka suurel määral ise väljaspool Euroopat sellised äh, tugiüksused paika paneksime, siis ma kardan, et see läheb kaugemale kui meie mandaat. seda küsimust tuleks arutada, see on päevakorras, piirkondlikud kaitseprogrammid on komisjoni töölaual, see on väga tähtis küsimus, aga seda ei saa teha sellise suurusega amet nagu meie tugiamet. proua Wimberg, minu viimane märkus on ka märkus, mis on suunatud teile. põgenikelaagrid, põgenikelaagrite toetamine väljaspool Euroopas on ka solidaarsuse avaldus, tõeline solidaarsus ja ma arvan, et pikaajaline jätkusuutlik viis rände ja varjupaiga küsimustega tegelemisel ongi see, et toetada piirkondlikke struktuure, toetada neid, kes vaatavad ringi ja ütlevad, et midagi juhtub, praegusel hetkel ma ei tunne ennast turvaliselt, mul tuleb kuhugi minna aga suurem osa inimestest, olgem ausad, suurem osa inimestest kogu maailmas, kui neilt küsida, kas sa soovid ülejäänud elu kuskil mujal kaugel veeta või tahad sa jääda sinna, kus on su pere, su juured, su lapsed, vanemad, suurem osa, välja arvatud nüüd need äh, seiklemishimulised, ütlevad, et jah, otse loomulikult ma tahan jääda koju, aga ma olen sunnitud siit lahkuma doktor Viis. suur aitäh, doktor Viisar. me mõistame, kuivõrd oluline on nende asutuste töö ja ka lisarahaline toetus äh, teie jaoks äh, on olnud oluline, mida ka parlament toetas? suur aitäh! ja nüüd proua Palistera ja ka Stefan Kessler ja Frontexi konsultatiivne foorum ja põhiõigused. palun, tulge siia. <coughs> Uh... your colleagues Frontex installed the consult-. jah, tegemist on siis konsultatiivfoorumiga Frontexis, mis alustas tööd veebruaris kaks tuhat kaksteist, kutsusime siia foorumi esimehe ja aseesimehe ja nemad siis annavad ülevaate kahe tuhande neljateistkümne aasta tegevusest. kõigepealt proua Palestero ja tema järel härra Stefan Kessler palun, sõna teil. Madam Chair, distinguished lugupeetud esimees, lugupeetud äh, libekomisjoni liikmed, suur aitäh selle eest, et te kutsusite Frontexi konsultatiivfoorumi äh, esimehed äh, arvamuste vahetusele. meie jaoks oli auga võtta äh, osaleda siin ja see näitab, kuivõrd palju huvi te tunnete põhiõiguste äh, vastu äh, varjupaigataotlejate puhul meie välispiiridel. Äh, kolm tuhat viissada inimest Vahemerelt ning äh, kaks tuhat kuussada võrreld-, see näitab seda, et ükskõik kui karm on piirikontroll, iga rohkem inimesi seab oma elu ohtu selleks, et varjupaika Euroopas taotleda ma pean alustama oma sõnavõttu sellega, et ütlen, et tõenäoliselt äh, saabujate arv sellel aastal ei vähene. enamus neist inimesi põgenevad äh, äh, sõjakonfliktide eest ning põhiõiguste rikkumise eest riikidest nagu Süüria, Eritrea. kaks tuhat neliteist näitas ka seda, et praeguste väljakutsedega saab tulla toime ainult siis, kui me koondame kõikide Euroopa Liidu asutuste jõupingutused mida enam me töötame, seda rohkem me näeme, kuivõrd oluline on, et meie ametnikud töötaksid laiemas kontekstis, sellepärast et üha keerukam on täpselt mandaati paika panna. meie ülesanne on keerukas, institutsionaalne keerukus, aga ei tohiks takistada põgenike ning varjupaiga taotlejate põhiõigustest kinnipidamist ning samuti ei tohi õiguste rikkumist jätta karistamata Äh, mis puudutab põhiõigusi, siis me oleme silma peal hoidnud äh, neis küsimustes. kaks tuhat neliteist me oleme kriisi saadanud nii äh, juhatuse kui Frontexiga. uus tegevjuht härra Delegeeri kinnitas detsembris ka siin, et põhiõigused on oluliseks osaks tema missioonist ning ta toonitas, et on pühendunud äh, Euroopa põhiõiguste harda kohaldamisega Frontexi tegevusele. see on heaks aluseks meie töö jätkule ka kaks tuhat viisteist. kaks tuhat neliteist konsultatiivne foorum avaldas oma esimese igaastase raporti, kus me, raporti, kus me anname üleande töömeetodist ja tegevusest. sel aastal me tahaksime jätkata tööd merepiiride määruse kohaldamisega, mis kiideti heaks eelmisel aastal, heade tavade äh, käsiraamat tuleb heaks kiita siin ning samuti oleks vaja, et äh, rohkem pöörataks tähelepanu Frontexi äh, ühisoperatsioonidele ja me tahame ka arutelusid pidada endiselt Frontexiga ning tegevjuhatusega me tahame edendada läbipaistvust ning ühtset äh, mõistmist äh, sellest, millised on meie rollid äh, ja milliste väljakutsetega me seisame silmitsi. konsultatiivfoorum samuti jätkab Frontexi treeningkoolitusse panustamist ning samuti osaleme Frontexi hindamises, mis on juba praegu käimas samuti töötame välja soovitused muudatuste tegemiseks põhiõiguste strateegiasse. konsultatiivfoorumi esimehena ma äh, loodan, et libekomisjon saab toetada edasi meie tegevust ja äh, olen valmis arutama äh, meie tööd detailsemalt delegatsiooniga, kes Varssavisse tuleb meile külla veebruaris ja nüüd annan sõna Stefanile, palun palun, sõna on teil. suur aitäh, lugupeetud esimees. nagu te näete, siin on kohal kaks esimest konsultatiivfoorumilt me leiame, et endiselt on vaja, et ka Euroopa Parlament tegutseks ning libekomisjon Eh, te peaksite rohkem arutama olukorda Euroopa Liidu välispiiridel, välja töötama standardid ja menetluskorra, mille abil oleks võimalik tõhusalt, toonitan tõhusalt, tagada eh, sisserändajate mm, põhiõigustes kinnipidamine piiridel. me ei näeme, et üha rohkem on vahejuhtumeid piiridel. mitte ainult merepiiril, vaid ka maismaapiiril. mina isiklikult tahaks lisada kaks uut teemat Euroopa Parlamendi eh, tööprogrammi. eelmisel aastal arutati Frontex plussi ja see puudutas operatsiooni Triton Mare Nostrumit samuti äh, Itaalias ja see näitas, et et probleeme on. me peame käituma liiduna, mitte üksikud liikmesriigid iseseisvalt Triiton ei ole ette nähtud ega suuteline äh, kaitsetühimikest üle saadma. Mare Nostrumiga, äh, Mare Nostrum lõpeb praegu ja sellega seoses võib juhtuda, et jälle tuhanded surevad merel, kui me midagi ei tee. teiseks Te olete näinud nii-öelda Trooja hobuseid, tegemist on kaubalaevadega, mis teenivad teisi eesmärke ning äh, nende, neid süüdistatakse inimkaubanduses. kõige paremaks strateegiaks oleks pakkuda võimalusi põgenikele seaduslikult Euroopa Liitu tulla ja siin kaitset taotleda. eelmise aasta detsembris terve rida organisatsioone, muuhulgas ka mitu eh, konsultatiivfoorumi liiget eh, koostasid eh, poliitikadokumente, kus kutsuti välja uue poliitiliste aluste koostamiseks, kaitse tagamiseks, muuhulgas on liitunud paljud teised sidusrühmad selle sooviga ning ka parlamendi seitsmeteistkümnenda detsembri resolutsioon kajastus seda. meil on vaja tegutseda neis küsimustes, meie organisatsioonina mõistame et ei ole ühte meedet, mis vastaks kõikidele vajadustele. inimesed, kes on lahkunud Süüriast või Liibanonist, neid võib äh, aidata, kui tõstetakse ümberasustamiskvoote. pererände vabastamine võiks aidata neid, kellel on juba lähedasi Euroopas. vahel saan tuha-, sadu e-meile peaasjalikult Liibanonist, kus on kirjas, et äh, palun, ma olen süürlane, mul on äh, perekond Euroopa riikides, aidake mulle jõuda oma perekonnani või siis vastupidi. kirju, kus öeldakse, et ma, e, inimene juba elab näiteks Belgias ja palub, et äh, ta perekond toodaks ka, aga ei, seda ei saa on tõesti keerukas selgitada seda neile, kes äh, minuga on ühendust võtnud neil teemadel. Eritrea tagakiusamusohvrid ei pääse juurde isegi suursaatkondadele. Neil on vaja abi meil oleks vaja tööriistakasti, see tähendab haalit ja saagiaid, tööriistakasti, mis tagaks äh, õiglase seadusliku kaitse Euroopas. tähendaks ümberasustamiskvootide tõstmist ja kataks ka pererände humanitaarviisa mõte on samuti üks asi. aga süürlaste puhul, ka Eritrea või Iraagi inimeste puhul on tegemist suurte numbritega. samuti võiks kaaluda ajutist viisanõuete peatamist neile see takistab nüüd praegu seaduspärast kaitset taotlemast Euroopas. samuti võiks edasi aidata meid siit, eh, meid siin uus Euroopa Liidu viisakoodeks. parlament ei peaks mitte ainult, peaks kasutama võimalust ja muutma kogu õiguslikku raamistikku või vähemalt osa sellest. nii et oleks kõikehõlmavad lahendused. me tervitaksime soojalt igasuguseid algatusi selles suunas. see abistaks meid ka meie töös Frontexis, suur aitäh! Thank you very much for suur aitäh väga inspireerivate sõnavõttude eest. proua Metsola kas äh, soovite koordinaatorina sõna? Please. Thank you. First of all, I thank you for being here and giving us some impressions from proua Sipel, suur aitäh! aitäh nende sõnavõttude eest ja nõustun täiesti sellega, et ainult siis, kui me võitleme inimkaubitsejate ja nende laevade vastu, sellest ei piisa, sellepärast et olukord on kurb, seda arutasime eelmine nädal ning asi on selles, et inimesed põgenevad sõja ja muude koleduste eest, neil lihtsalt ei ole muid võimalusi ja nad on teadlikud neist ohtudest, kui nad äh, taolistele laevadele lähevad, aga neil muid võimalusi ei ole. nii et tõesti olen nõus, väga kahju, et alati räägitakse solidaarsusest ning põhiõigustest liikmesriikides, aga ei tegutseta. isegi mitte sellistes olukordades, kus me näeme pilte Nigeeriast, Süüriast ja mujalt nii et tõesti, ma toetan seda mõtet, et olukorda on vaja parandada. ma tahaksin nüüd lühidalt küsida, ma ei alusta arutelu üldiselt Frontexi üle ja selle üle, kas vastutavad on liikmesriigid või Frontex. ei, see arutelu on pidevalt käimas, aga ei, mina tahaksin kuulda teilt järgmist. praegu mitte ainult liikmesriigid ei ole valmis Äh, ümberasutamises osalema ja suurendama äh, seaduslikke turvalisi viise Euroopasse pääsemaks, vaid äh, arutelu käib ka Euroopa Liidu väliste laagrite loomise üle. Nendele laagrite kohta on erinevaid sõnu kasutatud. ma tahaksin teada, mida teie sellest mõttest teate ja kuidas see võiks toimida ja kas te arvate, et sellest võiks olla abi või on see jällegi üks selline mõte, millega üritatakse inimesi Euroopast eemal hoida? Thank you very much. suur aitäh, proua Keller. Thank you, that is uh, indeed a question I would also like to. jah, seda küsimust tahaksin ka mina küsida. ning Stefan Kressler tegelikult juba vastas sellele, millised asjades soovitaksite ja te juba soovitasite mõningaid asju, aga nüüd eh, mul küsimusi oli palju, aga viimane neist. kuidas te hindaksite pärast kahte aastat vist, kui te olete konsultatiivfoorumis olnud, kuidas see mõjutab Frontexi tegelikku tegevust? kas ruumi on veel eh, paranemiseks? aitäh proua Spinelli. suur aitäh, proua Balestero ja aitäh härra Stefan Kessler, Kesslerile selle eest, kuidas te kirjeldasite Mare Nostrumi lõpuga kaasnevaid ohte. siinkohal tahaksin küsida kas ÜRO vastavad volinikud ja vabaühendused on teadlikud sellest, mis ikkagi Itaalias toimub? ja mis saab juhtuma siis, kui Mare Nostrum läbi saab ja kui see asendatakse Tritoniga, mis tegelikult ei ole piisav? kiri saadeti mõni nädal tagasi Klaus Rosleri poolt Frontexi operatiivosakonnast Itaalia siseministeeriumile ja selles äh, Frontex ütleb, et on mures äh, pidevate sekkumiste tõttu väljaspool äh, territoriaalvett Itaalia laevade puhul. kirjas öeldakse selgelt, et need operatsioonid ei tohi aset leida, need on liiga kulukad Need ei ole vajalikud ning ei ole sobilikud, võttes arvesse kulusid. see tähendaks tegelikult aga seda, et nõustutakse, et otsimis- ja päästetööd enam ei tehta avamerel ning samuti äh, fantoomlaevad, nemad ju väljastavad raadiosõnumeid aga Frontexi kirjas öeldakse, et parem on mitte vastata koheselt, vaid alles siis, kui nad juba rannikule jõuavad. tahtsingi küsida selle kohta. ja teiseks need laagrid, millest räägiti ja mis oleksid väljaspool Euroopa Liitu. ka Euroopa Liidu sees on laagreid ja identifitseerimis- ja väljasaatmiskeskusi Euroopa Liidu siseselt. Itaalias on, ma ei tea, kas vabaühendused on neid külastanud, aga ma tean, et neid Itaalias on, sellepärast et neid pidevalt rünnatakse. aga tegemist on põhimõtteliselt äh, kinnipidamislaagritega. suur aitäh! Uh, thank you very much, Mrs. Chair. Suur aitäh! Já bych chtěl na začátek poděkovat. Kui lubate, siis kõigepealt ma tahaksin tänada teid selle eest, et äh, siia tulite täna meiega neid küsimusi arutama see on väga hea mõte ja ma olen väga tänulik selle eest. mul on kolm küsimust, esimene neist. eelarve kontrolli komisjon on korduvalt rääkinud sellest, et mis puudutab Frontexi, siis ei kasutata olemasolevaid vahendeid tõhusalt paljud liikmesriigid peaksid Frontexiga koostööd teema, aga nad seda ei tee. Frontex peab sellest tulenevalt palju raha kulutama selleks, et üürida laevu ja teisi seadmeid ma arvan, et tegemist on millegagi, mis peaks tulevikus paranema. milline on teie arvamus seoses selle probleemiga? nüüd minu teine küsimus. proua Palestero, te ütlesite, et põgenike arv äh, tulevikus ei vähene millest te lähtute, kas te olete simulatsioone eh, teinud, millised on teie allikad, kas need, kas see teave on kontrollitud? ja kolmandaks tahaksin arutada järgmist küsimust teiega. ja seda me arutame ka siin eh, selles komisjonis päris tihti. härra Kessler mainis, et tuleks lubada Äh, põgenikele seaduslikult sisse pääseda Euroopa Liitu, nii et väldida ebaseaduslikku äh, tulekut. ma olen nõus, aga ma tahaksin küsida järgmist. kas liikmesriikidel on õigus valida oma põgenikke, võttes arvesse, millised on nende võimalused neid ühiskonda äh, integreerida, nii et saaks vältida ühiskondlikke konflikte, aitäh! Thank you. And uh, Mr. Deprez, uh, floor belongs to you. härra Deprez, palun uh,. Merci, madame la president. aitäh. esmalt ja kõigepealt aitäh äh, sõnavõttude eest. esmalt Frontexi kohta ma usun, et üheks peamiseks Frontexi probleemiks on see, et tema staatus ei võimalda vastata paljudele ootustele, mis tema peal on. tegemist on koordineeriva ametiku, ametiga piiride kontrollil, nende vahendid on piiratud ning peaasjalikult vahendid sõltuvad liikmesriikide panusest seega siin äh, tulen selle juurde, mis ka eelkõnelejad ütlesid, ma kardan, et Frontex kunagi ei suuda läbi viia selliseid operatsioone nagu äh, Mare Nostrumiga tehti ja nagu seda tegi Itaalia merevägi, seda seetõttu, et äh, Frontexil ei ole piisavalt vahendeid. seega ma arvan, et lahendust Vahemere draamadele läbi Frontexi ei saa oodata, tal võib oma roll siin olla, aga tal ei oleks ei vahendeid ega logistilist suutlikkust leida lahendust kõikidele neile probleemidele, nii et ma arvan, et me peaksime pigem ja äsja äh, ka vist vist härra Kessler rääkis sellest, et oleks vaja seaduslikke vahe, võimalusi Euroopa Liitu tulekuks ja te rääkisite ka humanitaarviisast, see on asi, mis on minu jaoks äh, südamelähedane paljude meie jaoks tõenäoliselt, aga kui te räägite humanitaarviisast kuidas seda siis korraldada? võtame näiteks äh, riigi, kus äh, toimub äh, konflikte, kus tahavad võib-olla tuhanded inimesed ära tulla, tulla Euroopasse, kuidas siis nad viisa saavad saada, neil ei ole ju võimalik minna lihtsalt saatkonda viisale järgi. kuidas see küsimus lahendada? kas on muid lahendusi peale selle, et nad kuhugi kokku koguda, ehk siis kas Euroopa Liit saab mingil hetkel algatuse teha ja teatud äh, Äh, piirkondades äh, luua vastuvõtusuutlikkuse ning läbi vaadata kõik need taotlused või on võimalik ka mingi muu lahendus. ma mõtlen ise praegu selle peale ja ei ole mingit lahendust leidnud. nagu te näete, probleem on olemas, sellepärast et kui üritatakse inimesed kokku koguda või leitakse mõni muu lahendus viisade väljastamiseks, siis oleks ikkagi vaja ju ka turvaline transport tagada, me ei saa ju äh, Äh, lasta neil niisama tulla äh, fantoomlaevaga või siis äh, mõne inimkaubitseja abil. kuidas te kujutate ette kogu seda struktuuri selle viisa taga, vältimaks taolisi traagilisi sündmusi, mida me hetkel näeme? tegemist ei oleks lihtsalt hea tahtega, vaid meil oleks vaja sellist süsteemi, mis oleks operatiivne ja vastuvõetav liikmesriikide jaoks. ja viimane küsimus proua Ferrara. Grazie, president. suur aitäh ja tere õhtust. ka minu esimene küsimus puudutab seaduslikku juurdepääsu Euroopa Liidule ja ma tahaksin küsida, kuidas te näete seda, võttes arvesse ka, et me kiitsime heaks eelviimasel Strasbourgi täiskogul resolutsiooni kus samuti puudutatakse Euroopa varjupaigasüsteemi. mul tekkis küsimus, kas lahenduseks võiksid olla humanitaarkoridorid? Neile, kes äh, tahavad äh, rahvusvahelist kaitset ning oleks võimalik juba kolmandates riikides see taotlus edastada läbi äh, Euroopa Liidu mm, agentuurid või siis äh, on teil mõni muu alternatiiv plaanis? võttes arvesse seda, et inimesed äh, ju on sunnitud olnud oma äh, kodukohast lahkuma ja seejärel me tahame ju vältida, et nad oma elu ohtu seaksid uuesti. ning seejärel Euroopa Liidu välised laagrid, ka minu jaoks tekitab see ka ka mina tunnen selle pärast mure, et ma tahaksin rohkem selgust. muidugi ma ei saa teilt seda nõuda, aga ma tahaksin teada, mida te arvate sellest. mida te arvate sellest võimalusest luua laagreid väljaspool Euroopa Liitu ning lõpetuseks Frontex. ka Laagres Itaalias, kus elan, kolmas äh, laev juba viimasel ajal jõudis kohale ning äh, kahjuks tingimused on kohutavad, inimesed äh, on kaotanud oma elu samuti reisi käigus väga paljud saadete alalised jõudsid meile, meieni. ajakirjandusest aga selgub, on lihtsalt kaduma läinud, nii kui nad laevadelt maha tulid. tundub, et Frontex ei suuda niivõrd keeruka süsteemiga kuidagi praegu toime tulla ning ma tahaksin ka teie arvamust selle kohta, aitäh okay, thank you very much. aitäh. ja palun kuulame nüüd teie vastuseid. ma arvan, et ähm, me saame olukorda kaaluda. meil on üks minut jäänud kõneaega vastavalt ajakavale. ja kindlasti tahate minna juba järgmise päevakorrapunkti juurde. nii et ma ei peagi vastama nendele kõikidele väga põhjakud, põhjalikele ja keerulistele küsimustele. aga palun ärge võtke seda põlguseavaldusena. ma lihtsalt püüan olla viisakas ja ajakavast kinni hoida teie komisjonis võib-olla saan vastata äh, küsimustele pärast. Äh, erinevad parlamendisaadikud, proua Sipel ja teised, küsisid äh, põgenikelaagrite kohta väljaspool Euroopa Liitu. Mm. ja küsimus, nagu ma aru sain, on selles, et kas Äh, Euroopa Liit peaks neid ähm, põgenikelaagreid siis rajama väljaspool Euroopa Liitu? ma saan vastata ainult ähm, poliitilisest aspektist lähtuvalt, mitte mm, oma organisatsiooni juhina, sest äh, see läheb minu pädevusest kaugemale, kuid siin on siiski teatud kõhklusi mul selle küsimuse suhtes, sellepärast et ma ei näe, et äh, näiteks sellises riigis nagu Liibüa oleks midagi pikaajalist võimalik ehitada või Marokos või ka Tuneesias sest ma arvan, et äh, midagi väga kestvat sinna ehitada ei saa. siin oli ka palju küsimusi, mis puudutasid abi andmist äh, keerukas olukorras, kuidas inimesi abistada, kuidas äh, anda õigus abi varjupaigataotluse tagasilükkamisel ja nii edasi. ma ei hakka põhjalikumalt siin neid küsimusi lahkama, sest ma arvan, et see ei ole realistlik. proua Keller lisas veel ühe küsimuse, mis oli väga keerukas. see tähendab ähm, konsultatsioonifoorumi äh, poolset hinnangut meie töö tõhususele. ma olen olnud selle konsultatsioonifoorumi kaasesimees algusest peale ja meie jaoks on probleem, et me tahaksime alati rohkem saavutada. kuid ma arvan, et meie iga-aastane raport, mille me avaldasime kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, näitas juba, et teatud äh, Frontexi tegevuste puhul oli meil edu. meie kaasatus koolitusse on ka edukas olnud, sest meil on vähemalt olnud võimalus mõjutada Frontexi peakorteris mõtlemist. see ei ole, see ei tähenda, et me oleksime liikmesriikide suhtumist suutnud äh, väga suurel määral muuta. meie konsultatsioonifoorumis saame ainult nõustada Frontexi peakorterit ja juhatust ja äh, täitevdirektorit me ei saa ametlikult teha soovitusi liikmesriikidele, sest nemad ütlevad ei, ei, see ei ole teie pädevuses. nii et proua Kellerile vastuseks ütlen, need asjad on nii ja naa. proua Spinelli ma ei taha hakata kommenteerima seda kirja, millele te viitasite see ei ole konsultatsioonifoorumini jõudnud. meiega ei ole sellel teemal kunagi konsulteeritud. ega ka selle kirja sisu osas, nii et ma võin ainult isiklikult vastata humanitaarabiorganisatsioonist tulles on raske mõelda inimeste elude päästmisest eesmärkidena. võib-olla konsultatsioonifoorum peab seda küsimust põhjalikumalt arutama koos Frontexi peakorteriga, vaatame mul on raske nüüd hääldada järgmise kõneleja nime, vabandan. kuid annan endast parima, mul ei ole mingisugust kontrolli tema küsimuses mingisugust mõju ja mis puudutab põgenike arvu, kelle tulemist me Euroopasse eeldame, proua Palestero viitas sellele, et me ei oota mingisuguseid konkreetseid arve, sest need põhjused, miks inimesed põgenevad oma koduriikidest, ei ole muutunud kui me võtame seda kõike arvesse, siis äh, eeldame, et põgenike arv ei vähene. samuti küsiti õigussätete kohta. teen lühidalt. mul on raskusi sellega, et äh, liikmesriigid valivad välja inimesed, kes just nagu kaitset vajavad. see ei ole küsimus, mida Frontexi ja Kaitsele ligipääsu vallas arutada, seda peaks arutama Dublini määruse ja pagulaste vastuvõtmise kvootide raames arutama liikmesriikidega nii et äh, mul ei ole võimalik äh, seda arutada siin, ma jätan selle ülesanne, ülesande teile. härra Depre küsis erinevate äh, raskustega, mis on, raskuste kohta, mis on seotud humanitaarviisadega. jah, mul on raske ette kujutada mõnda inimest, kes põgeneb Eritreast kiusamise eest ja siis ta peab minema Asmarasse saatkonda, mis on väga hästi kaitstud ja siis sealt viisat paluma. kuhu me peame siis Süüria naaberriikidesse seama üles vastava süsteemi saatkondade näol ma tean, et Prantsusmaal on süsteem, mis seda lubaks. nii et see, see täiesti kujuteldamatu ei ole, kuid see vajab põhjalikke arutelusid detailide väljaselgitamiseks ja mulle juba tuletatakse ajakavast kinnipidamist meelde, seega viimane lause veel. palju on arutatud küsimust, kuidas inimesed saaksid tulla Euroopasse läbi humanitaarkoridoride, eh, kuidas selleks rakendada transporti ja nii edasi. tuletan teile meelde, et inimesed maksavad selle eest eh, inimkaubitsejatele viis tuhat dollarit või rohkemgi, et tulla Euroopasse kaubalaevaga. Neil ei oleks vaja seda teha, kui neil oleks kas viisa või kui neile antakse viisavabadus, siis saaksid nad lihtsalt tulla lennukiga Euroopasse või tulla täiesti seadusliku laevareisiga Euroopasse palju vähema raha eest. raskus ei ole mitte selles, et neil ei ole võimalust füüsiliselt Euroopasse pääseda, vaid küsimus on selles, et me peame et äh, need äh, viisid, kuidas seaduslikult Euroopasse tulla, on väga äh, keerukad. aitäh, tõesti oli väga huvitav kuulata, kuulajate reaktsioon. teen lühidalt, sest meil on võimalus teiega seda teemat veel arutada Varssavis. Ähm, paar märkust Äh, lisaks sellele, mida Stefan juba mainis. siin oli küsimus, mis puudutas Maarja Nastromi lõpuga seotud ohtude kohta. meie oleme täiesti teadlikud sellest ja äh, me püüame seda sõnumit levitada ka võimalikult laialt ning äh, tagada selle, et probleemiga tegeletakse. Äh, olin nõus Stefaniga, kui ta ütles, et Triton on küll väga hea operatsioon, kuid sellest ei piisa. samuti esitati küsimus eelarve tõhususe kohta Frontexi puhul tõepoolest on see meie mandaadi piiridest väljas äh, kuid ähm, me oleks väga hea meel, kui äh, meie rahastust äh, või personali suurendataks. ja lõpuks põgenike arvu kohta või isikute arvu kohta, kes on sunnitud Euroopast varjupaika taotlema, ma loodan, et ma eksin, kuid meie hinnangud tuginevad äh, konfliktide arvule ning me oleme näinud, kuidas üha rohkemate inimeste põhiõigusi rikutakse. või kuidas äh, nad satuvad korraga konfliktipiirkonda. Mm, äh, ÜRO ütles, et Liibüast on umbes kolmkümmend seitse põgenikku praegu näiteks Liibüas, mitte Liibüa põgenikku, vaid põgenikke teistest riikidest, kes eelnevalt otsisid varjupaika Liibüast ja nüüd on äh, nad konfliktipiirkonnas Liibüas. me eeldame seega, et nad püüavad oma olukorda parandada ja konfliktipiirkonnast põgeneda aitäh teile ja ma enam teie aega ei kuluta. aitäh vastuste eest. ärge kartke, et äh, teie vastused ei olnud piisavalt konkreetsed, äh, vastused olid täiesti piisavad. aitäh proua Valester, aitäh härra Kessler. Um, in our agenda. päevakorras on järgmine punkt. teine iga-aastane ümberpaigutamise, ümberasustamise teemaline foorum Solidaarsus tegelikkuses. see päevakorrapunkt on edasi lükatud. siis on meil päevakorrapunkt üheksateist järgmiseks sellise rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest vastutav liikmesriik, mille esitab saatjate alaealine. kallid kolleegid, äh, pärast äh, institutsioonide poliitilist deklaratsiooni, mis äh, võeti vastu pärast Dublini määrust ja pärast kuuenda juuni kaks tuhat kolmteist Äh, kohtuotsust äh, tahaksin anda sõna raportöörile Cecilia Wikströmile, kes esitleb oma raportit, pärast seda anname sõna variraportööridele, äh, parlamendisaadikutele ja komisjonile. palun, Cecilia, aitäh, mul on väga hea meel, et mõned kolleegid on piisavalt vaprad olnud, et Äh, sellel olulisel hetkel minuga koos siin komisjonis olla. ma teen lühikese ülevaate raporti taustast, ähm, kuivõrd selle raportiga alustati juba eelmise parlamendi ametiajal. mõned teist olid ka minu meeskonnas tollal, eriti Silvi Guillaume, keda ma tahaksin veel kord tänada väga suurepärase koostöö eest mina olin äh, Dublini määruse ümbersõnastamise raportöör ning see võeti koos teiste äh, ühise varjupaigasüsteemi äh, õigusaktidega kuuendal juunil kaks tuhat kolmteist, kuid äh, probleem tekkis ühe artikliga, kus me ei suutnud absoluutselt kokku leppida, see oli artikkel kaheksa lõige neli, mis äh, määrab kindlaks, milline liikmesriik vastutab saatjate alaealise varjupaigataotluse eest. endine Dublini määrus oli ebaselge selles punktis, öeldes, et see peaks olema see liikmesriik, kus alaealine esitas oma varjupaigataotluse, kuid seal ei täpsustatud, kas see peaks olema esimene või viimane riik, kus alaealine varjupaigataotluse esitas. nii et enamik liikmesriike ta-, tõlgendas seda äh, Dublin kahe määruse valguses. Äh, saatjate alaealisi võidiga viida ühest riigist teise ehk tagasi sinna liikmesriiki, kuhu nad esimesena jõudsid see on olnud üldine tõlgendus. läbirääkimiste jooksul uue Dublini määruse üle leppisid kõik osapooled kokku, et seda reeglit on vaja selgitada kuid lõppude lõpuks ei õnnestunud meil kokku leppida selles, kuidas seda artiklit selgemaks muuta. komisjon koos parlamendiga tahtis selgelt öelda, et äh, see peaks olema see riik, kus äh, alaealine on esitanud viimase varjupaigataotluse. nõukogu omalt poolt tahtis, et äh, vastutavaks riigiks oleks riik, kus esitati esimene varjupaigataotlus tollal oli käimas kohtuprotsess Euroopa kohtus samas küsimuses ja kuivõrd me ei suutnud läbirääkimiste kokkuleppele jõuda, otsustasime, et jätame teksti endisel kujul alles, kuid lisasime, tsiteerin, kui see on alaealise parimates huvides. samuti tegime midagi ebatavalist. kirjutasime alla ühisdeklaratsioonile nõukogu, parlamendi ja komisjoni poolt, öeldes, et kui tuleb Euroopa Kohtu otsus selles küsimuses, siis peaks komisjon uuesti artikli avama ja tulema tagasi arutelude juurde Euroopa Parlamendiga ja sõnastama artikli ümber nii, et see peegeldaks Euroopa Kohtu otsust. niisiis juunikuus kaks tuhat kolmteist enne Dublini määruse vastuvõtmist saime kätte ka kohtuotsuse see oli täiesti kooskõlas parlamendi ja komisjoni seisukohaga. ehk siis see ütles, et peaksime vältima tarbetut alaealiste transportimist ja vastutav liikmesriik on see, kus alaealine parasjagu viibib. komisjoni ettepanek määrust vastavalt muuta jõudis meieni juunis kaks tuhat neliteist ja nüüd on meie ja nõukogu ülesanne see muudatus heaks kiita ja teha seda nii kiiresti ja tõketeta kui võimalik. ja kahtlemata peaksime me alati toimima alaealise parimates huvides. seda ütleb ka põhiõiguste harta artikkel kakskümmend neli kohtuotsus viitab ka sellele, et et äh, saatjata alaealised on eriti haavatavad isikud ja sellepärast peaks, mm, ei tohiks neid reeglina ühest riigist teise transpordi, vaid nad peaksid jääma sinna riiki, kus nad parasjagu viibivad. mina toetan täielikult seda ettepanekut ja leian, et see peegeldab väga selgelt Euroopa Kohtu otsust ja see on ju see, mida me otsustasime ühisdeklaratsiooni alusel teha. nii et mina loodan, et see muudatus võetakse vastu äh, nii kiiresti kui võimalik, sest meie ülesanne oli lihtsalt artikkel viia Euroopa Kohtu otsusega kooskõlla. minu äh, raporti eelnõu on teile kõigile nüüd kättesaadav ja kuivõrd mina toetan komisjoni ettepanekut ja kuivõrd asi puudutab ainult ühte lõiget ühes artiklis, siis ma ei pidanud vajalikuks hakata midagi muutma. ma ei ole üldse teksti muutnud, vaid olen ainult põhjenduspunktidesse mõningad selgitused sisse viinud. nii et äh, see, mis mina olen oma raportis äh, esitanud, on äh, kohtuadvokaadi sõnavõtu koopia. nii et see liikmesriik, kus alaealine viibib, peaks olema ka vastutav alaealisest, kuid peamine printsiip, millest me lähtume, on alaealise parimad huvid ja see tugineb alaealise individuaalsel hindamisel. ja selline hindamine tuleb läbi viia igal juhul enne äh, alaealise teise riiki viimist kohus viitab kolmele põhimõttele, mida tuleb arvesse võtta. esimene on muidugi alaealise parimad huvid, teiseks ei tohiks olla mingisugust tarbetut alaealiste ühest riigist teise viimist ja kolmandaks peaks äh, tagatama kiire varjupaigataotluse menetluse läbivaatamine. seega on minu jaoks väga oluline, et me peame kinni pidama deklaratsioonist, millele kirjutasime koos teiste Euroopa institutsioonidega alla ja me peame seega olema ka täiesti kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega. pidage meeles, et me räägime kõige haavatavatest inimestest Euroopas ehk lastest. ma arvan, et te kõik mõistate, miks me peame tegema parima, et neid kaitsta. ma kutsun teid kõiki üles Äh, minu raportit toetama ja kui teil on mingisuguseid küsimusi, siis pöörduge minu või minu assistendi poole ükskõik mis hetkel kogu selle protsessi käigus. ma vabandan, et äh, mul läks äh, pisut pikem, kui ette nähtud oli. ja aitäh teile, aitäh. ja nüüd proua Metsola, palun, Rahvapartei varireporter. aitäh teen lühidalt, ma olen nõus põhiliste punktidega, mida Cecilia esitas siin, ma olen nõus tema seisukohaga, ma arvan, et raport järgib Euroopa kohtuotsust ja komisjoni seisukohta. see peegeldab ka põhimõtet, et me peame lähtuma alaealise parimatest huvidest see põhimõte peaks olema peamiseks argumendiks meie jaoks ja Euroopa Parlament peaks äh, saatma välja sõnumi, et kui me räägime lastest, siis me kompromisse ei tee. me ei saa kaotada silmist äh, vajadust ähm, keskenduda lastele oma arut-, aruteludes. lapsed on ohustatud igasugustest probleemidest ja nad vajavad meie ka kaitset. raport järgib ka põhireeglit, et vastutav riik on see riik, kus alaealine viibib. raport rõhutab, et ei tohi ähm, tarbetult viia äh, alaealisi ühest riigist teise. ma tahaksin teile öelda, et meil on vaja ettevaatlikud olla samas, me peame kaitsma süsteemi võimalike kuritarvituste eest, me peame tagama, et kõik reeglid, mis me vastu võtame, oleks kaitstud kuritarvituste eest ma tahaksin lõpetuseks tänada veel Ceciliat. see on väga hea alus, millest lähtuda. ja ma loodan, et jõuame äh, soovitud tulemusteni. aitäh, Roberta. ja Sylvie Goulard, palun. Merci, madame la president. A mon tour de félicit-. aitäh, ma tahtsin äh, õnnitleda Ceciliat tehtud töö eest ja ka äh, selle atmosfääri eest, äh, kus töö kulges. Ähm, ma, mul on meeles küllalt tulised arutelud nõukogu ja parlamendi vahel ja ka Dublini määruse ülevaatamine. nii et ma tean, kui tundlik teema see on. tahtsin õnnitleda ka meid kõiki seisukoha eest, mis on täiesti kooskõlas Euroopa Kohtu seisukohaga ja tõlgendusega, mis komisjon on oma ettepanekus teinud, nii et siin oli vaja juriidilist selgitust, sest mm, muidugi oli võimalik tõlgendada lapse parimaid huve liikmesriigiti erinevalt ja Dublini määruse sätted on üsna keeru-, praktikat. Eh, siin võetakse arvesse ka lapse haavatavust ja seda, et ei ole vaja tarbetut lapsi transportida ühest riigist teise. ma ei ole muudatusettepanekuid siin esitanud, sest ma leian, et eh, tuleb toetada raportööri positiivset seisukohta, komisjonile toetuse avaldamisel ja ma soovin toetada raportit praegusel kujul, ma arvan, et meil on võimalik niimoodi edasi liikuda ja koostöö vaimus töötada. ma olen näinud juba liikmesriikide vastuseid sellele seisukohale, nii et meil on tegelikult veel tükk tööd vaja ära teha. tahtsin kasutada seda võimalust ka komisjonile küsimuse esitamiseks, mis iseloomustab samuti meie arutelu muidugi toetan raportööri seisukohta. tahtsin komisjoni käest küsida, kas komisjonil on ülevaade Dublini määruse järgi menetletud alaealistest ja kas on juba olnud ka esimesi katseid kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kohtuotsust ellu rakendada, aitäh veel kord! Thank you very much and uh... aitäh! ja nüüd härra Kööghopi nimel härra Alaho. Thank you, madam chairperson. aitäh, proua esimees. mina tahaksin tõstatada mõned kõhklused, kui varjupaigataotlus on võimalik esitada ükskõik millises liikmesriigis ja kui see liikmesriik mitte, aga esimene liikmesriik peab selle taotluse läbi vaatama, siis võib tekkida nii-öelda varjupaiga poodlemise probleem. võib juhtuda, et mingid liikmesriigid on atraktiivsemad kui teised varjupaigataotlusteks. see võib endaga kaasa tuua selle, et liikmesriike hakatakse ühest äh, liikmesriigist smugeldama sinna, kuhu neid soovitakse viia. ja kui liikmesriik, kus alaline, ajaline asub, peab taotluse läbi vaatama, siis võib see tähendada seda, et esimesed liikmesriigid võib-olla ei soovigi alaealist üldse registreerida ja see teeb süsteemi väärkasutamise kiusatuse veelgi suuremaks. hoolimata headest kavatsustest äh, toob see Äh, ettepanek siiski kaasa selle, et hakatakse otsima nii-öelda parimaid äh, liikmesriike ja et äh, hakatakse ühest liikmesriigist teise alaealisi smugeldama ja see võib tähendada seda, et teatud liikmesriikides on varjupaigataotluste arv veelgi suurem kui siiamaani. on täiesti selge, et alaealiste huvi peaks olema meie prioriteet, kuid selle parima huvi defineerimine on siiski väga keeruline aitäh ja Malin Björk, palun järgmisena. Eh, aitäh. suur tänu raportöörile Cecilia Wikströmile. ka meie soovime teha oma ettepaneku Teid kohe kindlasti ei üllata, et kuue fraktsioon leiab, et äh, Dublin peaks säilima ja et on üks rühm, mis tuleb Dublini üleviimistest välja võtta ja selleks on alaealised, sellepärast me toetame tehtud ettepanekuid. kuid võib-olla on võimalik siiski veel seda ettepanekut parandada. näiteks alaealise huvi ja parim huvi on siiski õiguslik mõiste, mis on rahvusvaheliselt paika pandud ja täpselt niimoodi peaksime me seda ka välja tooma. sellepärast me tahtsime punkti neli A viimases, neli A parandada, nimelt seal viimases osas seisab, et kui see ei ole lapse parimates huvides, meie tahame siia kirjutada laps, mitte alaealine niimoodi on meil võimalik äh, nimelt luua suhe ka rahvusvahelise õigusega. ehk et midagi tehakse lapse huvides. ja siis on veel üks, veel üks aspekt, mida kuue fraktsioon soovib välja tuua. nimelt, äh, kuidas lapsele informatsiooni anda, kuidas seda kõike teha lapse jaoks mõistetavalt. Äh, tähtis on ju siin äh, mõelda ka selle peale, kuidas selgitada kõiki neid menetlusi lapsele ja kes oskab nüüd öelda, et seda kõike tehakse lapse huvides, kas need on Dublini ametkonnad või on selleks lapse õigustes hoolitsevad ametivõimud liikmesriikides, nii et selles osas me kavatseme teha muudatusettepanekuid, mis on äh, tehtud nii, et laste õigused oleks veelgi rohkem kaitstud. aitäh, ütleb proua esimees. Jean Lambert järgmisena. Uh, like to... aitäh, proua esimees, ka mina tahan raportööri tänada tehtud töö eest ja ka selle eest, mis ta juba varem Dublini menetluses tegi. me teame kogu seda Dublini määrustikku, me teame, et siin räägitakse muudkui üleviimistest ja sellest, et liikmesriigid nii-öelda vahetavad inimesi välja selle asemel, et äh, taotlustega tegeleda, mis neile on esitatud. kõige selle peale mõeldes paljud meist oleks äh, eelistanud, et seadusandja võtab vastu otsuse, mitte aga kohus, kuid kahjuks nii see ei läinud, nii et seepärast pidime kohtuotsuse ära ootama ja me pidime üritama tõesti vähendada neid üleviimisi, eriti just alaealiste üleviimisi, sest täiesti õigustatult muretsetakse alaealiste haavatavuse pärast, aga meil on ka juhtumeid, kus lapsi viidi üle ühest riigist teisi ja kus kõik vedas viltu. et näiteks, et alaealine Äh, jäeti täiesti unarusse, järgmine riik ei vaadanud tema taotlust läbi ja nii edasi. nii et me kõik oleme huvitatud sellest, et probleemid väheneksid ja et otsused, mis vastu võetakse, tehtaks võimalikult kiiresti ja võimalikult õiglaselt. on tegelikult üks liikmesriik, mis äh, praegusel hetkel siiski vastutust ei võta ja ma tean, et siin on väga palju esitatud küsimusi äh, üleviimiste, eriti just alaealiste üleviimiste kohta ja läbirääkimistel Dublin kolme paketi üle on seda väga palju tõstatatud ja tegelikult võiksime nüüd ja no ütleme nii, et me vaatasime väga palju sellest läbi, ma ei hakka üksikasjadesse laskuma ja tegelikult kohus vaatas ju ka väga palju neid argumente läbi, neid samu argumente, mida liikmesriigid olid esitanud. näiteks, et äh, tekib see nii-öelda parima varjupaigariigi otsimise võimalus ja kohus arvestas kõikide nende argumentidega, nii et nüüd on meil täiesti selge kohtuotsus laual. Te teate, meile küll Dublini määrus ei meeldi, aga praegusel hetkel on vastu võetud otsus, mis tõesti arvestab noorte ja alaealiste parimate huvidega äh, ja tegemist on siis alaealistega, kes on nooremad kui kaheksateist aastat või kuni kaheksateist aastat ja see kohtuotsus peaks lõpetama ära nüüd kõik need lõputud vaidlused, mis meil on olnud sellel teemal ja ma arvan, et nõukogule oleks tõesti väga tark nüüd see kohtuotsus ka vastu võtta ja lasta meil Dublin täiesti üle vaadata. And uh, last person from the Laura Ferrara FTD fraktsioonist. Grazie, president äh,. Eh, suur aitäh. ka mina eh, tahaksin liituda komplimentidega kõikide fraktsioonide poolt Ceciliale. Eh, kindlasti just alaealiste huvid on need, millest me peame lähtuma ning siin me peame kinni pidama kolmest põhimõttest mis ka selles raportis on ette nähtud, sellepärast et äh, rahvusvahelise kaitse menetlus äh, tähendab ka seda, et tuleb äh, vältida mittevajalikke üleviimisi. ma siinkohal tahaksin veel välja tuua, et liikmesriike, kus taotlus esitakse, peab tõestama seda, et üleviimine on vajalik ning Äh, võib-olla selleks heaks võimaluseks nii-öelda shoppingut vältida siin alaealiste puhul. tahaksin veel välja tuua ühe asja. mis puudutab rahvusvahelise kaitse taotlust. meil on veel erinevaid äh, sätteid liikmesriikides, mis puudutab äh, noorte esindatust nende ähm, kuude vältel, kui tema taotlust läbi vaadatakse. see aga võib endaga kaasa tuua teatud ohte noorte jaoks, nagu näiteks juhtus äh, ka Itaalias. Äh, alaealised võivad minna kaduma, neid käsitletakse äh, arvudena, mitte inimestena. kohale jõuab mingi arv noori, kaheksa, üheksa, ükskõik ning vahel aga läheb kaduma see, et tegemist on alaealistega inimestega, kes kuuluvad eriti haavatavasse rühma. see jällegi võib viia prostitutsioonini, organitega kaubitsemiseni, seksuaalkaubanduseni ja nii edasi, nii et äh, meil on vaja väga selgelt ära määratleda, kes peaks vastutama nende alaealiste eest, ka saatjate alaealiste eest rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise ajal, aitäh. Uh, proua Ferrara oli viimane variraportöör, nüüd alustame arutelu, kus saavad osaleda kõik komisjoni liikmed. proua Kinitši, palun Grazie, grazie Presidente suur aitäh, esimees. tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest. tõesti suurepärane, ma pean ütlema, et mm, ma ise hindan teie tööd väga kõrgelt. tahaksin teid tänada ka selle eest, et äh, võttes arvesse dokumenti, olete te suutnud rääkida tingimustest Äh, seoses otsuse vastuvõtmisega, et tuleb arvestada just äh, noor, äh, alaealiste huve. aga minus tekitab hämmastust viide sellele, mis puudutab, mis saab siis, kui langetatud otsus ei ole alaealise huvides. neli C siin on kirjas, et riik, kes vastutab noore eest, peab äh, tegema äh, koostööd selle riigiga, kus hinnatakse selle alaealise äh, huve ning ma leian, et siin oleks, siin jääb praegu teatud ebakindlus ja pole selge, kes peab tegutsema, mida ta peab tegema selleks, et hinnata, millised siis on need kõrgemal seisvad alaealise huvid ja ma tahaksin küsida ja kasutada võimalust. mina tahaksin, et ka siin oleks oma äh, normid olemas. meil oleks vaja seda kas põhimõttena sisse viia või siis juba konkreetselt ette näha menetluslikud tagatised. või näiteks võiks ütelda, et äh, alaealise erinevate huvide hindamisel tuleb igal juhul Äh, kontrollida seda hinnangut äh, ka spetsialiseerunud kohtu poolt. aitäh. And uh, Miss Winberg. proua Winbergi, palun järgmisena eh,. Tack för ordet, ordförande. aitäh, proua esimees. paljud rootslased ja ka mina kardame kui Dublini määrusi hakatakse nüüd äh, õgvendama, eriti kui me vaatame komisjoni ettepanekut. proua Vikström toetab komisjoni ettepanekut ja ütleb, et äh, alaealiste õigusi ei tohi vähendada, kui nad varjupaigataotluse liikmesriigis äh, esitavad. samal ajal aga saatjata alaealised saavad õiguse erinevates liikmesriikides varjupaigataotlusi esitada ja selle taotluse seal ka läbi vaadata, hoolimata sellest, kas tegemist on selle esimese liikmesriigiga, kuhu nad saabusid või mitte. ma arvan, et kõik need juhtumid vajavad siiski üksipulgi läbivaatamist. Rootsi võtab väga palju Euroopasse tulnud saatjata alaealisi vastu saatjad alaealised, kes saavad varjupaiga, on endaga kaasa toonud rändevoogude suurenemise. Soomest, Taanist, Norrast ja Belgiast saanud, saadud informatsioon näitab, et paljud äh, alaealistest teevad ennast nooremaks, kui nad tegelikult on, sest nad loodavad, et niimoodi on neil rohkem võimalusi äh, varjupaika saada. mulle valmistab see kõik muret ja ka äh, raportööri ettepanek ja ma tõesti loodan, et Dublini määrustest peetakse kinni, kohe kindlasti suisa, sest Dublini määrus ait-, ei aidanud küll Rootsis olukorda parandada, aga Cecilia Wikström, kas te leiate, et kunagine Rootsi peaminister härra Reinfeldt lasi nii paljudel sisserändajatel sisse tulla ainult sellepärast, et meil on nii palju asustamata piirkondi. aitäh ja nüüd ei ole me rohkem parlamendi sõnavõttu soovid, sellepärast saab sõna komisjon. Thank you very much, madam chair, it's öö, but it's very difficult. aitäh, jah, ma tean, et minu nime on väga raske hääldada. kõigepealt äh, lubage mul välja tuua seda, mida ütles ka proua Vikström raportöörina, et tegemist on erilise küsimusega. komisjoni ettepanek on järeldus poliitilisele deklaratsioonile, mis võeti vastu Dublini määruse viimases, viima-, läbi, määruse läbivaatamise viimases etapis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. toona me seda artiklit kaheksa lõige neli ei arutatud ja oli selge, et kohus arutab seda ja sellepärast mõlemad kaasseadusandjad jätsid selle punkti muutmata ja kutsusid komisjoni üles, et ta sõnastaks selle ümber vastavalt kohtuotsusele. just sellepärast komisjon mängibki nii tähtsat rolli selles menetluses ja ka läbirääkimistes. me ei hakka nagu tavaliselt nullist pihta, vaid kuna Euroopa Parlament ja komis-, nõukogu andsid meile korralduse, siis meie nüüd vaatame artikkel kaheksa lõike neli läbi vastavalt sellele kohtuotsusele. teiseks, mulle väga meeldib proua Vikströmi raport, sest äh, siin ollakse nõus komisjoni ettepanekuga, samal ajal on tehtud ettepanek üks põhjenduspunkt muuta ja kaks tükki juurde lisada ning samamoodi ka üks tehniline tingimus muuta komisjon eh, toetab küll nende muudatuste ettepanekute taga olevat eesmärki, tuleb teil siiski aru saada, et üksikasjade üle tuleb läbi rääkida tehnilisel tasandil, põhiliselt selleks, et hoolitseda selle eest, et nad oleksid ka õiguslikult vettpidavad. kolmandaks, mis puudutab käimasolevaid läbirääkimisi nõukoguga, kolmepoolseid läbirääkimisi ja komisjoni kohustuslikku rolli selles küsimuses, tahaksin teile meenutada, et saatjate alaealiste kaitsmine on Euroopa Komisjoni jaoks üks tähtsamaid prioriteete. iga kompromissiga tuleb hoolitseda seda, et alaealise parimad huvid on kõige tähtsamad ka Dublini määruse all ja et see oleks kõik kooskõlas ka Euroopa Kohtu otsusega. arvestades kõige sellega, vaatab komisjon nii Euroopa Parlamendi lõpliku raporti kui ka nõukogu seisukoha läbi siis, kui need on vastu võetud. töö siiamaani on näidanud, et terve rida tehnilisi küsimusi tuleb veel välja selgitada, enne kui hakatakse poliitilisi järeldusi tegema. ja siin ma veel kord kordaksin seda pakkumist, mis komisjon on teinud, et ta on valmis aitama parlamenti ja nõukogu oma ettepanekute väljatöötamisel. ja nüüd proua Guillaume'i konkreetne küsimus, mis puudutas statistilisi andmeid saatjate alaealiste kohta. mul on siin kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta arved ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli taotlusi, siin on nüüd saatjate alaealisid pluss täiskasvanud, see oli nelisada kolmkümmend viis tuhat ja saatjate alaealisi teadlasi oli kaksteist tuhat kuussada nelikümmend sellest kaheteist tuhandest kuuesaja neljakümnest avaldusest kümme koma üks protsenti olid alla neljateistaastased, kakskümmend üks protsenti olid neliteist kuni viisteist aastat vanad ja kuuskümmend seitse protsenti olid kuusteist kuni seitseteist aastat vanad saatjad alaealised. see tähendab seda et, et kaks koma üheksa protsenti kõikidest taotlustest kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal tegid saatjate alaealised. kaks koma üheksa protsenti ja veel tahtsin öelda, et meil ei ole mitte mingit usaldusväärset statistikat selle kohta, kui palju kaheteist tuhandest kuuesaja neljakümnest taotlusest tehti vastavalt Dublini määrusele. selle kohta meil arvandmeid kahjuks ei ole. olukord liikmesriikides pärast Euroopa Kohtu otsuse vastuvõtmist on olnud väga äh, keeruline. mõned liikmesriigid on üleviimised lõpetanud, teised on siiski saatjad alaealisi üle viinud, aga on ainult need näiteks tagasi saatnud, kes said esimesena negatiivse vastutuse, vastuse oma taotlusele ja see tegelikult näitab, kui tähtis on see lõi-, punkt kaheksa lõige neli uuesti üle vaadata ja selgelt paika panna kõigi jaoks. veel üks küsimus lapse parimates huvides. lapse parimad huvid tuleb alati paika eraldi igal juhtumi puhal, puhul liikmesriigi tasandil ja hiljem siis riiklikud kohtud võivad neid üle vaadata. Need olid nüüd vastused konkreetsetele küsimustele. tahtsin veel kord öelda, et komisjon on kindel, et tasakaalus kompromiss mõlema kaasseadusandja vahel, mis on kooskõlas ka Euroopa Kohtu otsusega ja peegeldab ka institutsioonide poliitilisi kohustusi vastavalt läbirääkimisele. kolmepoolsetel rääkimistel on võimalik varsti vastu võtta, meie igal juhul oleme andnud endast kõik, et see eesmärk saavutada. aitäh! meil on siin ka Läti eesistujariigi esindaja, kas te soovite ka sõna võtta? aitäh, et andsite mulle sõna ja lubate mul anda informatsiooni selle kohta, mida me praegu nõukogus oleme teinud. Läti eesistujariigina jätkab seda tööd, mida alustas Itaalia eesistujariigina. meil praegusel hetkel käivad kahepoolsed kohtumised liikmesriikidega ja me oleme nõukogus ette valmistamas kohtumisi selleks, et välja töötada nõukogu seisukoht. me hea meelega hoiame parlamenti kursis edusammudest ja läbirääkimiste tulemustest nii kiiresti, kui mõlemad institutsioonid on saanud mandaadi läbirääkimiste pidamiseks, aitäh! Uh, aitäh! Cecilia Wikström, kas te soovite selle arutelu kokku võtta? Thank you very much and I would aitäh! suur tänu variraportööridele toetuse eest, on tõesti suurepärane, et me siin praegusel hetkel ü, nagu üks mees võitleme laste õiguste eest. proua Metsola, proua Guillaume, proua Björk, proua Lambert ja proua Ferrara. ma ei tea, kas on juhus see, et me kõik oleme naisterahvad, ma loodan, et ei ole. igal juhul suur-suur tänu teile. härra Hala-Aho ma tõesti ei suuda ennast tagasi hoida ja teile mitte öelda, et minu arvates on märkimisväärne see, et te räägite mulle inimkaubitsejatest ja smugeldajatest. lapsi smugeldatakse, lastega kaubeldakse, neid tuuakse Euroopasse illegaalseid teid pidi. seda teevad inimesed, kes üritavad kasu lõigata laste haavatavusest äh, ja abitusest, aga minu küsimus on, et kas liikmesriigid Euroopa Liidus peaksid siis jätkama seda protsessi, et nad muudkui saadavad alaealisi ühest riigist teisi? kas see on tõesti laste parimates huvides? ja te rääkisite ka stiimulitest liikmesriikide jaoks, selleks et nad saaksid väärikalt käituda see on täpselt see, miks see ettepanek tehti, miks me seda reeglit soovime, me teeme seda selleks, et reegleid harmoniseerida ja piirata siin alternatiivseid tõlgendusvõimalusi, me oleme välja töötamas ühiseid reegleid ja proua Wimberile vastaksin ma rootsi keeles, kui tohib, ütleb kõneleja. I find, jag tycker det är ganska anmärkningsvärt, Kristina ja ma leian, et on tõesti märkimisväärne, kallis Kristiina, et sa selle kahtluse alla seatud, jah, otse loomulikult võib komisjoni töö kahtluse alla seada ja ka parlamendi, sest aga ärge unustage, teie olete ka parlamendi liige, aga on täiesti ennekuulmatu see, et te lihtsalt Euroopa Kohtu otsust kavatsete eirata. tegemist on Euroopa Kohtu otsusega, ilmselge otsusega mis te arvate, kes te üldse olete, et siin hakata sel kahtluse alla seadma seda Euroopa Kohtuse otsust? komisjon ja parlament palusid seda otsust, ma tõesti ei saa aru, kuidas te julgete nii kaugele minna? Of course to the commission, I should. nüüd komisjoni poole pöördun ka ja ütlen, et hindan tehtud koostööd, suur tänu toetuse eest, suur tänu selle eest, et eh, te kinnitasite, et me kõik üheskoos soovime alaealiste huvide eest seista ja nende huvisid kaitsta ja otse loomulikult eh, oleme me kohustatud Euroopa Kohtu otsust jälgima. ja nii palju, kui mina olen need asjadest aru saanud, ei ole mitte mingit alternatiivset tõlgendusvõimalust sellele kohtuotsusele, nii et jäägem selle juurde, mida me tegime kohe algusest peale ja Lätile eesistujariigina tõesti andke endast kõik selleks, et õigusriigi põhimõtted kehtiksid kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides, aitäh! aitäh! see oli nüüd kokkuvõte raportöörilt, annan siiski veel üheks minutiks sõna proua Vimberile. üks minut. aitäh, proua esimees! selle kõrge koja liikmena on mul ju siiski õigus küsimusi esitada ja praegu mul on küsimus selle kohta, kuidas me siin tegutseme, sest eile te oleksite võinud mulle vastata. Te ütlesite, et kolmteist tuhat saatjata alaealisi, palju nendest on äh, Rootsi vastu võtnud? seitse tuhat võttis Rootsi eelmisel aastal vastu, seda tuleb tõesti ka selgelt välja öelda. meil ei tehtud ka mitte mingeid äh, vanuse tuvastamise katseid, nii et võib-olla ei olnudki tegemist üldse alaealistega, kas te teate seda? kas see on kommentaar, ma leian, et sellele ei ole mõtet vastata, ütleb proua Vikström, kuid ma olen veendunud, et järgneval ajal oleme me äh, õnnelikud kõikide inimeste üle, kes tulevad Euroopasse, sest demograafiline areng näitab, et meil on vaja noori inimesi, sellepärast et me tõesti oleme nii-öelda uppuv ja üha väiksemaks muutuv manner, aga praegusel hetkel ma leian, et ei ole mitte mingit mõtet proua Wimberiga seda arutelu siin jätkata. mul on väga hea meel, et variraportöörid toetavad mind, et me nagu üks mees võitleme laste huvide eest Euroopa Liidus aitäh ja soovin teile kõigile veel ilusat õhtu jätku. no võib-olla kand-. aitäh. ilmselt proua esimees. kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt, see on arvamuste vahetus, mis puudutab soovitusi Euroopa Komisjonile läbirääkimiste üle vabakaubanduslepingu üle USA-ga see on raport, mis kuuendal ja seitsmendal mail kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis vastu võetakse vastavalt äh, kodukorra reeglitele viiskümmend neli ei ole raportit INTA komisjonis veel vastu võetud ja esimeste konverents peaks selle üle otsuse vastu võtma viiendal veebruaril, kuid me võime juba praegu hakata tegema tööd oma arvamuse kallal. We will wait. ootame hetke, ütleb proua esimees. And could you please, dear members of lugupeetud parlamendiliikmed, kas te palun võiksite äh, eraviisilisi vestlusi pidada väljaspool seda ruumi? Thank you okay, we will start. tõesti, palun, olge nüüd tasa. okei okay., I would like to. hästi, tahtsin anda liikmetele teada, et äh, libe taotlus on esitatud vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend neli ja seda otsust ei ole veel vastu võetud esimeste konverents peaks selle taotluse üle otsustama viiendal veebruaril, kuid me võime juba praegu hakata välja töötama oma arvamust ja kõigepealt ma annangi sõna raportöörile härra Albrechtile ja pärast seda variraportööridele. palun, härra Albrecht. Thank you very much, chair. suur aitäh, lugupeetud esimees. ma tean, et aeg läheb edasi ja meie koosolek hakkab lõppema varsti, aga meil on ikkagi veel üks väga oluline küsimus päevakorras ja selleks on meie komisjoni arvamus käimasoleva töö kohta Inda komisjonis ja vahearuande kohta. ja see puudutab siis äh, Atlandi-ülest äh, kaubandus- ja partnerluskokkuleppe läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel tegemist on muidugi äärmiselt olulise menetlusega, see puudutab äh, meie töö iga aspekti ja samuti paljude erinevate komisjonide pädevust. mitmed äh, komisjonid töötavad välja oma arvamuse intakomisjoni äh, töö kohta. meie panus on samuti väga suure tähtsusega, sellepärast et meie komisjon on pädev põhiõiguste küsimustes ja samuti õiguse ja äh, kodanike õigusliku seisukoha osas ning siin on just üks teema, mis on eriti olulise tähtsusega neis läbirääkimistes Euroopa Liidu jaoks, eriti parlamendi jaoks aga ka teised institutsioonid äh, jagavad meiega seda teemat, selleks on kõrge taseme kaitse säilitamine isikuandmetele. ja meil on vaja selgelt, äh, selgeid andmekaitsesätteid Äh, andmete hoiustamise kohta ning äh, siin ei tohiks olla ka KATS-i erandit artikkel neliteist kohaselt üldise kaubandus- ja teenuste lepingu kohaselt. Äh, eesmärgiks on siis see, et ei tohiks olla arbitraarset kuritarvitamist ning ei tohiks eirata Euroopa Liidu seadusandlust siin. see on läinud siis ka praegu eelnõusse muidugi põhiõiguste kaitsmine üldiselt ning inimõiguste klausli kaasamine on midagi, mida Euroopa Liit peab nõudma ning meie komisjon peab ka selles kokkuleppele jõudma. oma sõnastuses äh, märtsi eelmise aasta resolutsioonis räägime me Euroopa Liidu kodanike järelevalvest ning sellega seoses ka Euroopa Liidu kodanike õiguste kaasamist Ameerika Ühendriikide jurisdiktsiooni, nii et see oleks üks asi, mis võiks parandada olukorda läbirääkimistes. või kui seda teistmoodi ütelda, kui nii kaugele me ei jõua, siis äh, see võiks seada tõsisesse ohtu läbirääkimised üldse. siis seejärel läbirääkimised on käimas dokumentide põhjal, mida selle parlamendi liikmed saanud ei ole, aga need on äh, lekkinud ja me näeme neist dokumentidest, et Ameerika Ühendriigid tahavad läbirääkimistesse kaasata andmevood äh, ka e-kaubandusest ja on ka selliseid äh, teisi valdkondi, mida nad tahavad kaasata andmekaitsesätted selles äh, kokkuleppes, kordaksin üle. Äh, see on juba selgelt nõukogu mandaadis, nii et siin midagi muuta ei tohiks ning äh, seega ei tohiks nende üle läbi rääkida praegu me oleme omaenda õiguslikku äh, keskkonda loomas neis küsimustes, me peame juba Ameerika Ühendriikidega läbirääkimisi nende sätete üle, mis puudutavad andmete vooge, eriti mis puudutavad äh, turvalise sadama nii-öelda äh, arutelu, safe harbor ning me peame neid läbirääkimisi erinevatel tasanditel, me ei tohiks selles kokkuleppes neid küsimusi käsitleda ja see peab olema selgelt ka interraportis sees. mis puudutab kolmandates, kolmandaid riike ning läbisõite, siis Euroopa Liidu kaitseklauslid kolmandate riikide puhul peavad siin kehtima ning seda me oleme ka korranud ja seda kordas ka Euroopa Kohus Google versus Hispaania kohtuasjas ja see peab ka siin raportis sees olema ning äh, lõpetuseks no on äh, tõsiseltvõetav oht, et äh, tavaline kohtujurisdiktsioon meie õigusriigi põhises demokraatias võib sattuda ohtu. investor, riik vaidluste lahendamise süsteemis me peame tagama, et nii ei läheks. see on oluliseks osaks ja meie komisjon peab siin ka mm, panustama ITA komisjoni töösse. samuti toetame seda, et äh, oleks tagatud läbipaistvus, praegu meil ei ole piisavat juurdepääsu dokumentidele, meie komisjonil on aga vaja juurdepääsu. ja käimasolevate läbirääkimiste kohta veel äh, ütleksin, et vaheraport on oluline. ja ma usun kindlalt, et nende läbirääkimiste legitiimsuse tulemused ei saa olla, et äh, kõik dokumendid peavad olema äh, juurdepääsetavad avalikkusele, ei saa osa varjata, on võimatu, et parlament kuidagi oma vastutust tõsiselt täita saaks, kui mingeid avalikke arutelusid parlamendis ei ole. ja kui ei ole ka parlamentaarset demokraatiat lõpuks siin tagatud. nii et see on minu jaoks oluline see arvamus on lühikene, täpne, samuti me oleme kinni pidanud äh, ruumilistest piirangutest sellega seoses, aga lõpliku eelnõu üle hääletame. hääletamisel selliseid piiranguid enam ei ole, nii et olen avatud äh, fraktsioonide ettepanekutele ja variraportööride omadele ja kutsun äh, teid kõiki osalema ka variraportööride koosolekul äh, kohe pärast meie praegust arvamuste vahetust natuke hiljem, aitäh! aitäh, variraportöörid, palun nüüd proua Gabriela. Gabriel, vabandust. president Tout d'abord, je voudrais remercier le rapporteur pour son travail. jah, aitäh, tahaksin tänada raportööride eest ja mina tahaksin peatuda viiel aspektil, äh, mis minu meelest selles tekstis on esmatähtsad. esmalt ma tahaksin väljendada oma nõusolekut raportööriga selle kohta, kuivõrd olulisel kohal on äh, läbipaistvus, see on võtmetähtsusega element, me kõik nõustume sellega ja me teame, et läbi läbipaistliku kaas-, läbipaistva kaasava dialoogi suudame me lõpuks jõuda tekstini, mis oleks tasakaalustatud ja sobiks kõigile. teiseks, andmete kaitse. on oluline, et see kokkulepe sisaldaks tugevaid tagatisi eraelu kaitseks. me nõustume ka, et mingil moel ei tohi lepinguga muuta nõrgemaks Euroopa Liidu andmekaitsenõudeid, me oleme aga ka nõus, et andmekaitse küsimus on läbirääkimistest välja jäänud ja ma tahaksingi raportöörilt küsida, nende viidete kohta, mis siin tekstis on, kui räägitakse andmete töötlemisest ning üleandmisest. kust see tuleb üldse? ja veel lisaküsimus, osaliselt te sellele küll juba vastasite, aga see puudutab e-kaubandust. kas oleks võimalik saada ka lisateavet selle kohta ja mis alusel me räägime ka selle peatüki kaasamisest, sest praegu veel seda ei ole plaanitud. kolmandaks investor, riik, vaidluste lahendamise süsteeme, ma tahaksin esmalt äh, meelde tuletada, et selle mehhanismi kaasamine on jüri komisjoni pädevuses, leian aga, et meie libekomisjonina äh, peaksime samuti viitama sellele. ma tahaksin aga siiski meelde tuletada, et tegemist ei ole uue mehhanismiga. see on juba olemas Ameerika Ühendriikide kahepoolsetes lepingutes üheksa teise riigiga näiteks eh, Saksamaa eh, kasutab eh, seda ka üle saja kahekümnes erinevas kokkuleppes. nii et põhimõtteliselt me seda mehhanismi toetame, sellepärast et see võimaldab tagada võrdse kohtlemise meie investorite jaoks, kuid aga tahaksin siiski üles kutsuda ettevaatusele äh, ja seda kolmes punktis, meil tuleb vältida igasugust süsteemi kuritarvitamist, tuleb tagada, et oleks tagatud piisav läbipaistvus ja samuti tuleb tagada juurdepääs kõikidele investoritele, samuti VKE-dele ning tuleb samuti kohtunike valikul olla ettevaatlik ja hinnata nende pädevust. neljandaks, tahaksin esitada küsimuse teksti kohta, siin on nimelt viiteid teenuste kaubandusele, TISA inglise keeles ning NSA järelevalveprogrammile. tahaksin samuti küsida, miks need viited siin sees on, kas saaksite selgitada seda? Need on põhjenduspunktis B ning äh, lõigetes kaks ja neli. ja lõpetuseks äh, viies aspekt, äh, nõustun, see ei ole juriidiline, vaid poliitiline pigem tegemist on äh, võimalusega, mis meil selle kokkuleppega tekib, nimelt äh, võtta vastu resolutsioon äh, viisade küsimuses näiteks Bulgaaria ja Ameerika Ühendriikide vahel ja viisa vastastikuse klauslite osas, niimoodi näiteks läks ju Kanada puhul ja Tšehhi Vabariigi puhul, nii et me võiksime seda võimalust ära kasutada ja tagada, et kõiki liikmesriike koheldakse sama võrdselt, ma arvan, me peaksime selle võimaluse ära kasutama, olgugi et tegemist ei ole siin juriidilise küsimusega, vaid pigem poliitilise tahtega see päevakorda panna. jällegi tahaksin tänada veel kord raportööri tehtud töö eest ning samuti kõiki kolleege tulevase panuse eest, aitäh! Thank you very much and uh, Miss Laurist. ja palun proua Lauristin. Thank you, chair and uh suur aitäh ja ka mina tahaksin alustuseks tänada Janni tehtud töö eest. tõesti väga hästi tehtud, nagu ka eeldatud äh, peamised punktid on sees. aga siiski mõningaid muudatusi võiks teha või äh, täpsemaid äh, definitsioone sisse panna esmalt. minu meelest on oluline, et me ütleksime selgelt välja ka komisjoni poolt, et me mõistame et äh, mõlema poole huvides on kokkuleppe sõlmimine ja see, et kokkulepe oleks, tuleks kasuks meie majanduste arengule, tööhõive paraneks ja nii edasi, aga samas ei tohiks äh, seeläbi kannatada saada äh, inimõiguste kaitse standardid. nüüd konkreetselt. kuues. ma eeldan, et meie fraktsioon toetab suuresti seda, et see punkt tuleks väga tugevalt välja. tundub, et praegu kuidas nüüd ütelda, ollakse võib-olla lausa liiga viisakad selle probleemiga. nüüd, kui rääkida tingimustest ja teisest punktist, kus räägitakse massilisest äh, järelevalvest, siis ma ei tea, siin on nüüd otsene viide, aga kas me saaksime viidata direktiivile või millelegi, siin seda ei mainita, see on natukene hägus. samas aga jällegi, kui nüüd vaadata raportit, siis tegelikult mõlemal pool ookeani on siin üht-teist juhtunud ja võib juhtuda, et selle massilise järelevalvega võib palju probleeme tekkida. kui me paneme siia sisse, et see tuleb täielikult ära kaotada, Äh, enne kui kokkulepe sõlmitakse, võib-olla siis sellega läheme liiga kaugele. võib-olla saaksime sõnastada selle natukene teistmoodi, võib-olla selgemini. mulle valmistab muret ka andmevoogude küsimus. ma nõustun, et see on probleemiks, kui me peame selle oma arvamusse panema, aga kui jah, siis ma arvan, et oleks oluline ütelda et see andmete voo mõiste eh, peaks olema ka selgelt ära määratletud ja me peaksime välja tooma, mis me selle all silma pea, silmas peame. kuidas see eh, on kooskõlas eh, selle sõnastusega, mida me oma dokumentides, direktiivides ja määrustes kasutame, sellepärast et seal on see teistmoodi sõnastatud. seejärel viies punkt jällegi, ma leian, et selle võiks sõnastada selgemalt. May prohibited, see on võib-olla natukene liiga pehme, võib-olla saaks äh, selgemini ütelda, mida me tahame. ma nõustun väga sellega, äh, mis Rahvapartei ütles kuuenda partei kohta äh, investeeringud Äh, riigivaidluste äh, lahendamise süsteem. kui teil mingeid alternatiive on, siis jah, aga võib-olla see ei ole tegelikult niivõrd meie komisjoni ülesanne. võib-olla läheb see pigem äh, teiste komisjonide kätte, kes pigem majandusega tegelevad, meie tegeleme demokraatiaga pigem. ma arvan, et jah, siin on võimalust asju veel võib-olla kohendada ja loodetavasti saab meie koostöö hea olema ja suudame välja töötada dokumendi, mis selgelt väljendab meie tahet kaitsta inimõigusi, eraelu, aga ka seda, et me tahame läbirääkimistega edasi liikuda ning kokkuleppeni jõuda, aitäh! okei okay,, thank you! hästi, aitäh! ma ei näe variraport, teisi variraportööre. proua Koomes, kas soovite kedagi asendada variraportööridest või mitte? ei, hästi, siis kõigepealt palun. Ähm, aitäh, proua esimees, kõigepealt suur tänu arvamuse esindamise eest. ka minul on siin mõningaid kriitikapunkte. kõigepealt põhjenduspunkt A selle puhul tuleb mul öelda, et viimases osas on piiramatult aru andma. andmekaitse on tõesti väga tähtis, aga seda tuleb alati võrrelda ka teiste põhiõigustega ja see peab olema tasakaalus põhiõigustega, nii et ma arvan, et siin ei ole võimalik äh, sisse panna seda piiramatut aruandluskohustust. punkti B puhul tuleb mul öelda, et minu arvates ei ole praegusel hetkel mitte mingit andmevahetust, mis Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluslepinguga reguleeritakse. nii et äh, selles mõttes ei toimu meil siin mitte mingit andmetöötlust ja andmete vahetust. punkt C siin ei ole mitte Ühendriikide läbirääkijad need, kes selle punkti tõstatasid, vaid ka meie pool tegi seda. see puudutab nimelt e-kaubandust ja ma olen nüüd endalt küsinud, et kus on siin see pädevusvaldkond paika pandud, kui me räägime e-kaubandusest. see ei puuduta ju nii palju põhiõigusi, punkt üks ma ei saa siin aru, miks on siin inimõiguste klausel sisse kirjutatud. inimõigused on nagunii kohustuslikud, neist tuleb kinni pidada, aga teiselt poolt ei ole meil siin tegemist vabakaubanduslepinguga Hiinaga ja jällegi tegemist on kaubanduslepinguga ja sellepärast minu arvates on see siin liigne. punkt kaks, siin tahaksin öelda, et minu arvates on tegemist pigem põhjenduspunktiga kui tavalise punktiga. äkki oleks see vaja põhjenduspunktidesse üle viia. punkt kolm, mis puudutab horisontaalset klauslit. see horisontaalne säte ei lähtu mitte andmetest, vaid äh, kaubanduses ja minu arvates on see viide siin täiesti valel kohal ja ei peaks siin olema punkt neli, jällegi ma tean, et me ikka ja jälle vaidleme, et mis on kohustuslik ja minu arvates seeläbi ka üleliigne, võib-olla võib selle siiski sisse jätta, aga see viide siin Tesale minu arvates ei puuduta absoluutselt äh, kaubanduslepingut, praegusel hetkel me peame siin rääkima siiski kaubandusest ja mitte sellest, mis läheb kaugemale kaubanduslepingutest. punkt viis jällegi minu arvates on see ka jällegi kohustuslik äh, punkt. tahaksin Jan-Philipp Albrechtilt teada saada järgmist. siia on sisse kirjutatud ka see, et äh, et siin on ka andmete töötlemine sees ja ma ei ole seda mitte kuskilt mujalt tekstist leidnud nii et äkki Jan Philip võiks selgitada, mis ta siin selle all mõtles. punkt kuus. mõlemad kolleegid juba mainisid seda. E, mitte sellepärast, et ma olen õiguskomisjonis raportöör. tahan lihtsalt küsida, et kas see on tõesti libe komisjoni pädevusvaldkonnas need investeeringute riigivahelised vaidlused ja et kas me tõesti tahame siin kaubanduslepingu kaudu ka läbipaistvust äh, paika panna, see ei peaks olema kaubanduslepingus kirjas ja siis ka see, mis siin on välja toodud, et juurdepääs kohtusüsteemi demokraatia tõkestamine ja nii edasi, siin tuleb öelda, et äh, ettevõtet tuleb kaitsta siis, kui riik õigesti ei käitu, minu arvates see punkt kuus absoluutselt äh, äh, sobiv siin ei ole ja see tuleks välja võtta. ja punkt seitse, siin jällegi läbirääkimiste mandaat hakkab mängima oma rolli, aga see siin juurdepääs dokumentidele kõikide osapoolte jaoks ma arvan, et Ameerika läbirääkijad, Ameerika läbirääkijatelt me ei saa seda nõuda, arvestades kõiki neid dokumente, mis siia äh, kuuluvad, nii et see, kõik osapooled tuleksid välja võtta, me ei saa USA-lt nõuda, et ta dokumente avalikustaks või juurdepääsetavaks teeks, kui nad seda ei soovi, nii et ma arvan, et ka seda tuleks siin veel parandada, aitäh. Thank you very much, Miss Gomes. suur aitäh, proua Gomes. Thank uh, Ian Albert for his. jah, aitäh Ian Albertile äh, selle teksti eest. ma arvan, et äh, siin on päris palju olulisi äh, asju, siin või seal võiks sõnastus olla teistsugune. muidugi on vaja veel seda parandada, lihvida ja läbi rääkida, aga ma arvan, et nagu ka härra Voss ütles, me peaksime kaasama e-kaubandusega, ma ei usu, et praeguses staadiumis, praegusel ajal, äh, digitaalajastul üldse saaks sõlmida kaubanduslepet, äh, kus e-kaubandust ei mainita. see peab seal olema, aga see peab olema täpselt määratletud ja andmete kaitse, mis on muidugi võtmetähtsusega elemendiks e, e-kaubanduse puhul peaks olema ka tagatud ma nõustun inimõiguste klausliga, selline on norm, meil on inimõiguste klauslid erinevates kaubanduslepingutes, nii see on. see on normiks ja meil, ja miks meil ei peaks seda olema Ameerika Ühendriikidega, kas meil ei ole mitte kõige äh, suuremad nõusolekud inimõigustes Ameerika Ühendriikidega, kas nad ei ole äh, meile suureks partneriks, nad on ka ohuks, me teame seda, aga Ameerika Ühendriikide ajalugu ja minevik näitavad, et väärtuste ja põhimõtte osas meil on ju üksmeel. miks siis eh, nemad või meie ei peaks tahtma inimõiguste klausleid sinna sisse panna? teises eh, lõiges võiksime lihvida sõnastust, sest et ma usun, tegelikult ma ei hooli, kas siin on kirjas et äh, või tehakse avaldused täiesti keelustatud või mitte, ei, tegelikult ma tahaksin keeldu, ma tahaksin keeldu. ma tahaksin standardeid, millega keelustatakse, mitte aga äh, ei peaks me siin rääkima loobumisest, sest et see ei pruugi reaalsust kajastada nüüd mis puudutab andmete edastamist kolmandatele riikidele, sellele viitamine on oluline ja investeerijad, äh, riigi äh, vaidlused, see on oluliseks osaks. oluline on siin see, et me ei nõustuks sellega, et äh, tavaliste riiklike kohtute süsteemist loobutakse selline vaidluste lahendamise süsteem võib olla, aga me ei saa loobuda riiklikest kohtute kasutamisest, kui mängus on nii tõsised asjad. kui me üritame TTIP-i kasutada standardina ja kasutada seda selleks, et parandada standardeid äh, ka maailma tasandil. ja lõpetuseks, siin on midagi võib-olla veel ka puudu ja ma usun, et see on meie komisjoni, libekomisjoni pädevuses. härra Lange dokumendis see on äh, Kaubanduskomisjonist, seal on peatükk investeeringute kaitse ning äh, kaubanduse ja jätkusuutliku arengu kohta ja siin viidatakse ka ILO konventsioonile, jah, ma nõustun, aga me peaksime viitama ka OECD-le nende konventsioonidele, mis on äh, siduvad nii meie kui Ameerika Ühendriikide jaoks, nagu näiteks võitlus äh, korruptsiooni vastu, rahapesu ja maksupettus ja maksudest kõrvalehoidmine. Need on valdkonnad, kus meil on väga palju õppida Ameerika Ühendriikidelt ja muuhulgas ka parlamendina ja parlamendi tegevuse kohta ja kontrolliõiguse kohta maksude pettuste vastu võitlemisel ameeriklased ei kõhkle Äh, enda ees seismast ning äh, ei äh, kõhkle ka näpuga näitamast neile pankadele ja teistele Euroopa institutsioonid, kes on Euroopa ettevõtetele, kes on kuritarvitanud olukorda. Ameerika Ühendriikide Kongressis on kindlasti palju inimesi, kes nõustuvad sellega, mida ütlesin. suur aitäh, proua Komes. ja nüüd komisjoni avaldus, härra Hogan. Yes, thank you, good afternoon. aitäh, teen lühidalt äh, hilist kellaaega, arvestades olen härra Hogan ja vastutan TTIP läbirääkimiste eest, ma tahtsin tänada teid kõikide märkuste eest ja pakkuda omalt poolt välja mõned äh, faktid, mis aitavad äh, teid äh, lõppteksti suunas edasi liikuda. mis puutub läbirääkimisi, mis puudutab läbirääkimisi ja investeeringuid, siis läbi, läbipaistvuse osas on meil kaubanduspeadirektoraadis läbirääkimiste tekstid, mis ei ole seotud turgudele ligipääsuga, nii et kõik horisontaalsed tekstid on nüüd kättesaadavad laiemale publikule. muidugi turgudele ligipääsu tekst äh, nõuab põhjalikumaid läbirääkimisi ja siin on vaja kinni pidada miinimum konfidentsiaalsuse nõuetest, mis peavad olema tagatud äh, osapoolte vahel, kuivõrd meil on äh, Äh, vaja vastu võtta raskeid äh, otsuseid mõlemal pool selleks, et jõuda tasakaalustatud otsusteni. kuid äh, väga palju on läbipaistvust olnud ja iga, iga tekstiga on kaasas ka faktilehekülg, ähm, tekstid on küllalt kuivad ja kui te neid öösel loete, siis te jääte kindlasti magama, nii et nende faktilehtedega oleme püüdnud teid aidata. ning konsolideeritud tekst, mis meil on koos USA-ga, on samuti kätte kättesaadav parlamendisaadikutele, äh, esimeestele ja raportööridele igas komisjonis vastavalt sektorile, kus te arvamust avaldate, nii et me võime öelda teile ja ka Inta komisjonile, et et meil on tõesti maksimaalne läbipaistvus saavutatud ja kui keegi teist soovib lisainfot teemade kohta, mis jäävad teie pädevusvaldkonnast väljapoole, siis minu osakonnas on umbes viisteist inimest, oleme äh, teie käsutuses, helistage meile, tulge meile külla ja me oleme valmis teil jagama tehnilist teavet Äh, teie poolt soovitud teemavaldkondades. Äh, TTIP on vastuoluline läbirääkimiste teema, sellepärast äh, peame meie teid veenma ja teie peate veenma laiemat Euroopa avalikkust. see on minu töö ja kui me saame teid kuidagi aidata, siis oleme igatepidi valmis seda tegema. investeeringute kohta tahtsin viidata raportile, mille komisjon koostanud on, see on sada viiskümmend lehekülge küllalt tehnilist teksti, kuid äh, see on väga põhjalik ja tihe ning juriidilisest äh, aspektist keerukas tekst. siin on mõned punktid näiteks, millele proua Komes viitas, kõik need teemad on püütud raportisse kaasata ning tihendada neid poliitilisi otsuseid, mida me peame vastu võtma parlamendi ja liikmesriikidega koostööd. meil on arutelud ka sidusrühmadega selleks, et me jõuaksime ühispositsioonile kevadeks. kõik see sõltub muidugi voliniku seisukohtadest koostöös äh, iga liikmesriigiga ja ma arvan, et Äh, raport on selle arutelu aluseks, selleks, et teha laiemat koostööd institutsioonide ja sidusrühmadega, selleks, et ühel päeval oleksid meil USA-ga need läbirääkimised, sest kõik, äh, mis puudutab ISD-d, on praegu kalevi alla pandud kuni selleni, et Euroopal on ühispositsioon, nii et meie ootame seda äh, ühispositsiooni, meie raport tugineb faktidele. see võtab arvesse äh, kõikide institutsioonide seisukohti äh, ja komisjoni ja Junckeri vahelisi arutelusid. see mm, tekst peab olema muidugi teie poolt ka tasakaalustatud, kuid et äh, meil on läbirääkimistel USA-ga öelnud pidevalt, et ähm, et äh, andmekaitse ei ole ähm, läbirääkimiste objektiks, ähm, meil on vaja kinni pidada vastavatest õiguaktides, õigusaktidest Euroopa poolel, USA poolel, meil on äh, Äh, katuslepe, meil on olemas safe harbor lepe ja ainuke aspekt, mida me TTIP raames kaalume, on kaubandusega seotud element ehk piiride lahtihoidmine selleks, et lubada andmevoogudel äh, liigelda. kuid äh, kõike muud arutatakse väljaspool TTIP-d, ma tahtsin seda väga selgelt öelda selleks, et parlamendisaadikud leiaksid lohutust sellest selgitusest ja me oleme valmis teile infot andma, sest äh, teie peate neid arutelusid kodanikega, mina olen ainult ametnik, kuid ma olen valmis teid varustama kõikvõimalike tehniliste elementidega, mida te järgnevatel äh, nädalatel ja kuudel vajate. aitäh, proua Albrecht. kas te sooviksite sõna saada? härra Alves, palun. ja aitäh kõikide nende panuste eest. tahtsin öelda, et äh, pärast komisjoni sõnavõttu äh, peaksime äh, teadma igal hetkel, et parlament ei ole osa läbirääkimistest, sest läbirääkimisi peetakse Euroopa Komisjoni ja Ameerika Ühendriigi ametivõimude vahel. Euroopa Liit peab andma lõpuks lihtsalt oma toetuse kogu menetlusele, seega on väga oluline teada, et me ei pea teadma, mis äh, praegu toimub, me peame teadma, millises suunas äh, tuleks edasi liikuda selleks, et meie saaksime lõpuks öelda oma jah-sõna. läbirääkimised võivad praegu liikuda kas ühes suunas või teises suunas. sellepärast on väga oluline, et parlament Äh, näiteks kätte suuna, kuhu äh, Euroopa Komisjon peab läbirääkimised välja viima. ja kui nõukogu ja parlament väga selgelt sõnastavad selle tee algusest peale, siis äh, tuleb ikka ja jälle üle korrata, et kaubanduslepe ei tohi andmekaitse ja eraelu puutumatuse reegleid rikkuda. me peame seda väga selgelt ütlema, sest äh, ma kuulen komisjoni jutust seda, et me ei räägi andmekaitsest, me räägime andmevoogudest. juristi jaoks on väga selge, et äh, lõppude lõpuks äh, on meil juriidilised instrumendid, mis on omavahel vastuolus. me ei saa rääkida äh, neist instrumentidest eraldi, sest tegemist on sama mündi kahe poolega. tegemist on isiklike andmetega. ülejäänud andmetega võite kaubelda nii, nagu soovite, kuid kui tegemist on isikuandmetega, siis peavad kehtima Euroopa reeglid, mis on osa nõukogu mandaadist ja osa parlamendi otsusest ja see peaks olema ka siia dokumenti sisse viidud. kui me seda ei tee, siis meil ei ole üldse seda arvamust vaja. mina olen selles veendunud. kui me räägime põhiõigustest, siis olen täiesti nõus härra Fossi viitega erinevatele põhiõigustele, mis kehtivad, sest äh, esimene esialgu tuginesime ainult artiklile kuusteist, ma arvan, et me peaksime arvesse võtma tõepoolest üldist põhiõiguste pilti ja ka seda, mis on kirjas aluslepingutest ja komisjon läbirääkijana peab nendest reeglitest kinni pidama. ma arvan, et keegi ei hakka minu sõnu äh, kahtluse alla seadma, muidu primaarne õigus ei ole enam primaarne õigus ma arvan, et sellele tuleks samuti selles tekstis selgelt viidata. teiseks, ma tahaksin äh, vastata proua Gabrieli küsimusele, mis puudutas äh, arutelu, ma võin äh, teiega jagada lekitatud dokumenti, kus USA teeb ettepaneku arutada andmevoogude üle, kaasa arvatud isikuandmete üle me peame nüüd selle olukorraga tegelema, me võime muidugi öelda lihtsalt, et seni, kuni ei ole mingisuguse äh, ametlikult avaldatud dokumendiga tegema, siis on kõik hästi, kuid ma arvan, et me peame sellele probleemile vastu astuma ja ennetama midagi, mis võib juhtuma hakata. parlament ütleb lihtsalt, et isikuandmete kaitse reeglid, mis on kirjas Euroopa õigusaktides, eriti mis puudutab andmete ülekandmist kolmandatesse riikidesse, neist tuleb kinni pidada. ja mm, siin ei tohi äh, läbi uue kaubandusleppe mingisugust rikkumist olla. me tegelesime just äh, massiliste jälgimiste raportiga, ma arvan, et seda saab samuti arvestada, ma võtan arvesse ka proua Lauristini soovitust ja äh, katuslepet ning sätet, mis lubab lihtsustamist, ma arvan, et see on hea mõte. samuti ma arvan, et proua Gabrieli idee sisse viia säte vastastikuse viisa tunnustamise kohta on hea, sest see on osa meie pädevusest. ma olen selle ettepanekuga täiesti nõus. samuti olen nõus sellega, et võiksime palju rohkem öelda ISDS-i kohta, eriti just demokraatia ja õigusriigi põhimõtetest lähtuvalt pädevuse osas palusime uuringut ähm, ISTS-i äh, õiguskomisjonilt ja nende talitused ütlesid selgelt, et tegemist on õiguskomisjoni ja libekomisjoni ühispädevusega, nii et äh, võin samuti selles ettepanekus äh, seda punkti käsitleda. kutsun kõiki üles sõnastust parandama või midagi ka lisama omalt poolt Mm, mainitud punktid olid täiesti mõistlikud. samuti leian, et Anna Komeši ettepanek puuduva viite kohta ILO või OECD standardite kohta on midagi, mida tuleb kindlasti arvesse võtta, seda peavad tegema variraportöörid ja vastuseks äh, lokaliseerimise kohta äh, härra Voss küsis seda äh, andmete lokaliseerimine. Äh, tegemist on teemaga, mis äh, teile väga meeldib, safe harbor küsimus, sest andmete lokaliseerimine, kui te lihtsalt kasutate mingisugust andmekeskust USA-s selleks, siis on meil endiselt Euroopa turgudel olemas teenused. küsimus tekib jurisdiktsiooni kohta, ehm, mis, millele isikuandmed on allutatud. nii et see jurisdiktsiooniline seos, mis äh, on seotud turgude paiknemise ja andmekaitse vahel, on äh, samuti vaja ilmtingimata säilitada ja sellepärast see säte ka siia sisse viidi e. e-kaubanduse peatükk, ma arvan, et Euroopa Komisjon ei pakkunud vastavat peatükki välja ainult USA pool tuli välja selle peatükiga, vähemalt mina olen asjadest niimoodi aru saanud, et selle e teemaga, e-kaubandusega tuli välja USA ja muidugi peame sellest rääkima. kui me räägime pädevusest, siis äh, ütlen selgelt, et e-kaubandusel ei ole midagi äh, ja kui me ütleme, et e-kaubandusel ei ole midagi tegemist andmekaitsega, siis see ei ole tõsi. me räägime siin äh, andmekaitsest mis on kaasatud e-kaubandusse ja kui me räägime e-kaubandusest, siis meil on vaja rääkida andmekaitsereeglitest, igal juhul ei ole meil vaja liiga pikka teksti, sest äh, ma püüdsin olla väga täpne, lõige kolm on siin keskne, kõige olulisem lõige kui äh, säte, mis äh, puudutab isikuandmete reeglit nõuetest kinnipidamist, siis eh, need sätted on meile väga olulised, kuid nagu ma alguses ütlesin, olen avatud ka edasistele ettepanekutele ja loodan, et saame kiiresti selle arvamuse osas kokku leppida selleks, et ka INTA komisjon saaks äh, teksti läbi vaadata, muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne üheksas jaanuar, nii et saame veebruaris äh, muudatusettepanekuid arutada koos variraportööridega, aitäh kannatlikkuse ja kõikide panuste eest. aitäh ja ma tahaksin rõhutada, et muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne üheksas jaanuar kaks tuhat viisteist kell kaksteist. aitäh! nagu te teate, siis komisjon esitas ju eelmise aasta juulis oma ettepanekut Euroopa prokuröri ameti sisseviimiseks ja vastavalt äh, aluslepingu kaheksakümne kuuendale artiklile, vastavalt äh, artiklile kaheksakümmend kuus, kus kui liikmesriigid nõukogus äh, omavahel kokku lepivad, siis otsus saadetakse parlamenti, tegemist ei ole mitte kaasotsusmenetlusega, vaid äh, nõusolekumenetlusega ja viimasel ametiajal oli öö, äh, meil ka re resolutsioon, mille raportööriks oli härra Jakolino vastavalt kodukorra artiklile kaheksakümmend üks, mille järg siiski ähm, anti suunised äh, nõukogule, kuidas peaks äh, Euroopa prokuröri äh, amet olema kujundatud. meie kohtumisel kahekümnendal novembril kaks tuhat neliteist andsid komisjon ja nõukogu eesistuja meile ülevaate läbirääkimistest nõukogus. vastavalt Äh, sellele ülevaatele ning äh, viimase sündmustele otsustas parlament, et äh, liibe komisjon peaks koostama vahearuande vastavalt kodukorra artiklile üheksakümmend üheksa ja et seda tuleb arvesse võtta Läti eesistujal justiits- ja siseasjade nõukogus kaheteistkümnendal märtsil Ähm, raportöör proua Makovei esitleb täna vahearuannet ja äh, ajapiirangute tõttu on tekst ainult inglise keeles kättesaadav, nagu koordinaatorid ja libekomisjon omavahel kokku leppisid. proua Makovei, palun. Report äh, on the EPPO uh, äh, ma olen koostanud vahearuande Euroopa prokuratuuri kohta, me soovime libekomisjonis märtsikuus selle üle hääletada, enne kui toimub nõukogus vastav arutelu ka märtsikuus, siis me soovime, et nõukogu arvestaks ka parlamendi arvamusega. selles küsimuses ei ole meil tegemist tavamenetlusega, kus me peame läbirääkimisi võrdväärsel tasemel, nõukogu otsustab ja parlament annab ainult oma nõusoleku. nii et me saame nõukogule öelda, et anname oma nõusoleku, kui te teete seda, teist ja viiendat ja see on tegelikult ka vahearuande mõtteks. lühidalt sisust, miks meil on vaja Euroopa prokuratuuri ja kust me alustame praegu on meil umbes kolm miljardit eurot. see on mitteametlik number, mille komisjon on äh, avalikustanud, nimelt kolme miljardi euro osas on meil pettusi Euroopa Liidu fondide vahenditega. viimase kaheksa aasta jooksul, aastatest kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kolmteist, äh, pettustevastane amet Olav uuris äh, pettusi Euroopa Fondi vahenditega selle kaheksa aasta jooksul nad lõpetasid umbes nelisada kolmkümmend menetlust ja saatsid ka soovitusi liikmesriikidele ja me teame, et Olav saab teha ainult administ-, saab läbi viia ainult administratiivseid menetlusi ja neil selle tulemused siis liikmesriikidele saata. neljasaja kolmekümnest Äh, soovitusest ainult sada kolmkümmend leidsid liikmesriikides siis ka järgimist. ehk siis alustati juurdlust. nüüd kaheksa aasta jooksul tõesti tegemist on väga madala määraga olnud põhimõtteliselt peaaegu mitte midagi, kui me mõtleme selle peale, kui palju viiakse läbi pettusi Euroopa fondide vahenditega. tahtsin veel kord välja tuua, et Olavi menetluste kõrval, et kas äh, liikmesriikide ametivõimud võtavad neid kuulda või mitte, on meil ka liikmesriike, kus ametivõimud, äh, politsei ja prokuratuur toimivad hästi, nad leiavad äh, pettusi ja viivad need ka kohtu ette. kuid kahjuks ei ole see nii enamikes liikmesriikides, ainult mõned riigid teevad seda. seega, meil on vaja sätteid selleks, et kodanike raha kaitsta. näiteks kui meil Saksamaal või ka äh, Hollandis on kõik korras ja kui kohalikul tasandil on võimalik juurdlusi läbi viia, siis see ei tähenda, et see igal pool nii oleks. see tähendab seda, et Saksamaa ja Hollandi kodanikud siis kannatavad ka sellepärast, et nende raha on Euroopa Liidu eelarves selleks, et kõik riigid aru saaksid, et isegi kui neil kodus läheb hästi, on meil ikkagi probleeme pettustega ja on neid, kes te-, varastavad raha teistelt liikmesriikidelt ja kui te vaatate numbreid, siis enamus liikmesriike ei vii läbi juurdlusi petuskeemide kohta ja ei uuri raha käekäiku nüüd Euroopa prokuratuuri ülesandeks olekski just menetlemine kohe algusest peale, protsessi algusest kuni lõpuni, mitte nii nagu Olav praegu, ja et siis oleks võimalik ka esitada süüdistus ja saata siis see juhtum liikmesriigi kohtusse, mis siis saab vastavalt oma kohtualluvusele otsustada ma loodan, et olete nõus minuga, kui ma ütlen oma raportis, et meil on vaja ühtset tugevat Euroopa prokuratuuri, arvestades ka neid arutlusi, mis on toimunud nõukogus, nõukogu soovib sellist äh, kolleegiumi lähenemist, mitte aga hierarhilist ülesehitust, äh, mida on välja pakkunud komisjon. mida tähendab siis nõukogu lähenemine? seda, et meil on kakskümmend viis prokuröri, üks igast liikmesriigist, Ühendkuningriik, Taani ja Iirimaa jäävad eranditena välja, nii et üks igast riigist ja sinna juurde tuleks veel peaprokurör. Pole päris kindel, kas peaprokurör on üks kahekümne viiest või veel kahekümne kuues liige siis prokuratuuris. me oleme öelnud, et meil on vaja läbipaistvat ja avatud äh, konkurentsi ja liikmesriigid võiksid näiteks kolm nime saata komisjonile ja komisjon võiks siis nende hulgast äh, kõige parema prokuröri välja valida. ja me soovime, et äh, me saaksime kaasa rääkida peaprokuröri valimisel. samamoodi nagu me äh, räägime kaasa Euroopa Kohtu ja Kontrollikoja liikmete Eh, väljavalimisel ja ka ombudsmani ametisse nimetamisel, nii et eh, täpselt samamoodi peaksime me siis olema võimelised ka peaprokuröri osas oma sõna sekka ütlema. selline oli valikumenetlus. mida see kolleegiumina ülesehitus tähendab, see tähendab seda, et on siis kakskümmend viis erinevat üksust, sellist eh, kohtukoda, Äh, kus on siis kaks-kolm-neli inimest, mis võtavad vastu otsuseid nendes juhtumistes, mis nendele on edasi saadetud ja neil on konkreetsed kriteeriumid äh, selle kohta, kuidas kodadele neid juhtumeid äh, eraldatakse. meil on vaja selgelt vahe teha Euroopa prokuratuuri ja riiklike ametivõimude kohtualluvuse vahel me ei soovi, et iga kord inimesed küsiksid, kes on pädev, pöörduvad siis kohtute ja prokuratuuride poole ja aeg muudkui kulub. veel üks ettepanek, mis ma raportis olen teinud, on see, et me vaataksime läbi selle direktiivi, kus on paika pandud finantshuvide konfliktid, seal on terve nimekiri nendest ja et need tuleks välja võtta Euroopa prokuratuuri kohtualluvusest. siis võib vaadata riigiti neid juhtumeid ja on kindlasti ka üle, riikide ülesed juhtumid ja kindlasti prokuratuur mängib, Euroopa prokuratuur mängib tähtsamat rolli riikideülestes juhtumites. peale selle on ka delegeeritud prokurör igas liikmesriigis, mis teeb siis koostööd keskkontoriga, kus on kakskümmend viis prokuröri. ja tegemist ei ole siin mingi hierarhiaga, kui delegeeritud prokurör liikmesriigis teeb oma tööd korralikult ja kiiresti siis kõik läheb hästi, kui mitte, siis tuleb teha koostööd keskkontoriga, saada sealt nõu ja nii edasi. mis puudutab juurdlusmeetmeid, see on ka tähtis küsimus. minu arvates ja see on ka raportis kirjas, juurdlusmeetmed nagu uurimised, vahistamised, ülekuulamised, kui need peavad toimuma Itaalias, siis tuleb seda teha Itaalia äh, seadustele vastavalt, kui lähed kohtusse Itaalias, siis seda tuleb teha Itaalia seaduste järgi, kui lähed kohtusse Saksamaal, siis Saksa seaduste järgi, ehk et sa järgid vastava riigi seadus, ükskõik, kas sa viid läbi juurdlust, läbiotsimist või mida tahes. olen kuulnud, et mõned inimesed nõukogus soovivad kahte luba, ühte taotlevalt riigilt, kui see ei ole sama riik kui see, mis peab andma selle taotluse. nii et äh, selle üle tuleb veel arutelusid pidada. juriidiline ülevaatamine, kui ma astun kohtu ette Saksamaal siis peab see ülevaade toimuma Saksamaa kohtu ees vastavalt seadustele, mis valitsevad Saksamaal. samamoodi ka õiguslik kaitse peaks toimuma samamoodi, meil on kõik need dokumendid, direktiivid vastu võetud Euroopa Liidus näiteks õigusabi andmise osas, lastekaitse ja nii edasi, tõlge, kõik see on ju tegelikult juba karistusõigusmenetluse direktiivis vastu võetud ja see peaks kehtima siis ka kahtlustatavate jaoks. mul paluti, minu käest küsiti mitu korda ja ka Aksel küsis, et mis on Eurojusti roll. ma tõesti ei näe, et me siin Eurojusti töösse sekkuksime seal on enamus kohtunikest ja, ja nendega on võimalik teha koostööd teatud juhtumitel. ja vaadake, mis meil on praegu laual. meil on väga suur hulk pettuseid kõikides institutsioonides, mis on paigas, mis näitab, et asjad peavad muutuma. aitäh, meil on kaheksa minutit veel jäänud. variraportöör proua Kaufmann, palun aitäh, proua esimees, nagu ikka, hästi lühidalt. suur tänu raportöörile. otsus, et nüüd vahearuanne koostatakse Eh, on poliitilise ajastuse mõttes väga tähtis, sest läbirääkimised nõukogus käivad ja kui me tahame, et meie häält kuulda võetakse, on tähtis, et me kiiresti oma seisukoha välja ütleksime koos selgete nõudmistega ka nõukogule. meie jaoks on tähtis, et Euroopa prokuratuur oleks sõltumatu, et ta teeb oma tööd tõhusalt ja et ka süüdistatavad Äh, süüdistatava õigused oleksid kogu aeg kaitstud. ma pean tunnistama, et olen nõus äh, selle raportööri lähenemisega, ma leian, et raportöör on tõesti hea raporti koostanud. tahtsin ainult nii palju öelda, et minu fraktsiooni jaoks äh, teatud meie jaoks tähtsates küsimustes tundub meile mõistlik siiski sõnastust äh, täpsustada, toon siis ka mõned näited selle kohta, kus me tahame muudatusettepanekuid teha näiteks me, ja me lähtume siin meie esimesest aruandest, see puudutab näiteks äh, küsimust äh, pädevuste paikapanemise kohta tuleb selged kriteeriumid välja töötada selle kohta, millal Euroopa prokuratuur vastutab ja millal riiklikud äh, ametid. ma arvan, et selline selge äh, paikapanemine on tähtis, samamoodi lõige viisteist, mis puudutab tõendusmaterjali, et see peab ka olema selge, me oleme juba varem öelnud, et need õigused, mis põhiõiguste hartas ja Euroopa Inimõiguste konventsioonis on kirjas, et need peavad olema lähtekohaks. siis veel ka kaks märkust. ma nägin nõukogu teksti ja üllatusega tõdesin, et neile tundub, et Euroopa prokurörid on sellised äh, osalise tööajaga töötavad inimesed, minu arvates see küll ei ole vastuvõetav lähenemine, on täiesti selge, et need, kes Euroopa prokuratuuris töötavad, peavad tõesti sajaprotsendiliselt sellele tööle ka pühenduma. ja siis viimane punkt, see puudutab menetlusõigust, te teate, et meie jaoks on see väga tähtis ja ei nõukogu siiamaani on alati vihjanud ainult ikka veel vastu võtmata direktiivile, siin me ei saa oodata enam ära midagi, me peame siin selgelt tegema vih-, äh, nõudmised ka öö, ähm, süüdistavate kaitse kohta. aitäh. Louis Michel. Vraiment très rapidement. D'abord, félicitations. jah, lühidalt äh, õnnitlused proua Makoveile, te olete ära teinud äh, väljapaistva töö ja toetame seda kõik ja nüüd äh, kiirelt äh, konkreetsemad asjad, mis puudutab prokuratuuri struktuuri, siis võttes arvesse nõukogu vastumeelsust, ma arvan, on väga keerukas tulla föderalistliku äh, püramiidliku ettepaneku juurde, mille pakkus välja komisjon ja mida toetas ka esimeses vaheraportis parlament. selleks, et tagada Euroopa prokuratuuri sõltumatus, tuleb piirata võimalikult palju valitsuste vahelist lähenemist raportööri ettepanek, mille eesmärgiks on tugevdada kodade äh, rolli, on põhjendatud minu meelest, ma leian, et tuleks samaaegselt piirata Euroopa prokuröride individuaalset rolli. Äh, see võimaldab tugevdada äh, prokuratuuri sõltumatust teiseks. ma olen täiesti nõus teiega ametisse nimetamise protsessi osas ei ole normaalne, et parlament ei ole otseselt kaasatud. see puudutab ju samuti nende isikute sõltumatus, kes ametisse määratakse. mis puudutab äh, liikmesriikide kohtute ning Euroopa prokuratuuri äh, tegevust ning äh, ülesannete jaotust, siis siin peaks viimane sõna jääma liikmesriikidele ja vabandust, see õigus ei tohiks jääda mitte liikmesriikide konkreetses kohtuasjades, vaid ähm, Äh, sõltumatule kolleegiumile. Äh, lisaks äh, prokuratuuri sõltumatusele on vaja nii siia kui ka nõukogu töösses sisse panna sätted koostöö kohta liikmesriikide ning Euroopa prokuratuuri vahel, kui liikmesriigid ei osale Euroopa prokuratuuris ning samuti mitte Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa asutuse, Olafi, Europoli, Eurojusti ja prokuratuuri vahel igatahes jälgin suure huviga seda tööd ja imetlen igati äh, kolleegi poolt tehtut. And Mr Albrecht. härra Albrecht. Thank you very much uh,, thanks for the uh, report. suur aitäh, aitäh proua Makovile raporti eest, jällegi toetame tugevalt Euroopa prokuratuuri loomist ning vahearuandede koostamine praegu tundub olevat igati põhjendatud. samuti on oluline teatud üldised põhimõtted siia kirja panna, eh, mida parlament juba toetab niikuinii, seega ma toonitaks veel seda, mida proua Kaufmann ütles, sellepärast et menetluslikud õigused peavad olema väga selgelt välja toodud eriti kui äh, me toetame automaatset äh, Euroopa prokuratuuri äh, tegevuse tulemuste tunnustamist, see tähendab seda, et standardid peavad olema kõrged kõikjal. see on väga oluline ning samuti, kui Euroopa prokuratuur tegutseb, siis me oleme ka sellele viidanud varem palju, on vaja võimalik kasutada õiguskaitsevahendeid Euroopa prokuratuursuste vastu, võimalik minna kohtusse või on või vaja siis äh, edasi kaevata kaebamisvõimalust ning on vaja ju ka mingit järelevalvet, vähemalt Euroopa Kohtu poolt. muidugi tuleb kinni pidada täielikult äh, Euroopa prokuratuuri äh, iseseisvusest aga teatud kontroll peab olema ning muidugi siis, mis puudutab veel neid liikmesriike, kes ei ole prokuratuuri liikmed, nendel on oluline, see loob ka teatud äh, seose Eurojustiga. me ei saa eirata seda, et lõpptulemusena päris paljud liikmesriigid, olgugi et me tahame, et võimalikult paljud ikkagi liituksid, ikkagi paljud äh, seda ei tee ja ma arvan, et seega on vaja ka kirjeldada Eurojusti osa väga täpselt, seda, kuidas nad suhtlevad selle uue loodud koguga. samuti seetõttu, et sellega luuakse sild ju ning seda silda võivad kasutada liikmesriigid ja kasutada siis Euroopa prokuratuuri või tihedamat koostööd teha ja poliitiliselt tundub see olevat mõistlik ja lõpetuseks poliitiliselt oleks mõttekas see samuti äh, ka Euroopa Parlamendi rolli käsitleda, me peame endiselt meelde tuletama, et Euroopa prokuratuuri küsimus äh, allub äh, teatud õiguslikule menetlusele ja me peame lihtsalt leppima sellega, et saame ütelda jah või ei nõukogu ettepanekutele. Äh, me juba näeme ka, mida see tähendab, me ei nõustu kõigega, mis nõukogu tahab nii et sellest tulenevalt oleks mõttekam viidata parlamendile ning samuti Eurojusti otsuste langetamise õigusele. kui siin on äh, nõukogu esindajad, siis nad peaksid küll kõrvad sulgema praegu, aga jah, vabandan, tõesti räägin väga pikalt täna. jaa Äh, tõesti menetlusõiguste kohta tuleks teatud põhimõtted sisse äh, panna, eriti mis puudutab Eurojusti äh, faile. palun ja proua Tšinitši. proua Kinnitši. jah, aitäh, kahjuks äh, jõudsin natukene hilja kohale, aga ka mina tahaksin tänada raportööri, kes selle dokumendi koostas leian, et see on väga oluline vahend meie kõigi jaoks. ma arvan, et äh, siinsamas äh, eilegi rääkisime ju äh, Läti eesistuja kohalviibimisel prokuratuuri too tähtsusest ning sellest, et selle läbi on vaja tagada Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks hea toimimissüsteem, meil on samuti vaja arutada tema pädevusi, aga ilma igasuguse kahtluseta tegemist on olulise ametiga, mis teenib kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide huve. väga palju on ütelda selle kohta, aga aega väga vähe, nii et sellest tulenevalt ma tahaksin lihtsalt toonitada ka mina seda, et siin on eelkõige oluline see, et tegemist oleks sõltumatu ja tõhusa ametiga, sõltumatuse osas pean esmatähtsaks äh, prokuratuuri liikmete nimetamise menetlust selleks, et äh, prokuratuur oleks sõltumatu, peab olema süsteem võimalikult läbipaistev ja avatud ning äh, mitte ainult nõukogu, vaid ka nagu öeldud, parlament peab oma nõusoleku andma. samuti tahaksin välja tuua, et on oluline tagada äh, töö tõhusus, seda läbi Snelli menetluse, mis tagab küll kiire menetluskorra, aga mis peab alati kinni ka kaitse tagatistest. Äh, menetlus ei ole kaasasutuspõhine äh, ning äh, seega on meil keerukas oma häält kuuldavaks teha, aga ma nõustun täiesti sellega, et meil on vaja vahearuannet ja samuti tahaksin ütelda veel, et see ettepanek läheb õiges suunas ja ma loodan, et ka mina saan oma panuse anda sellesse küsimusse sest et see on seotud ka sellega, mida varem tegin, olen ise sellega töötanud ja olen variraportööriks ka eelarvekomisjonis ja sellega seotud küsimustes, aitäh. Thank you for that you mentioned uh,. We have uh, two persons more uh,, Miss uh, Voss, please. Voss, palun. Vielen Dank um.... aitäh. ma üritan lühemalt hakkama saada, kõigepealt küsimus, kas äh, kolleegiumi struktuur on tõesti õige, kui me vaatame seda Euroopa taustapilti, et kas meil tõesti ei juhtu meil see, et meil on lihtsalt kaks äh, prokuratuur, prokuröride ringi, Eurojustis ja prokuratuuris, see, mida proua Kaufmann ütles, oli ka minu arvates väga tähtis ja kolmas küsimus, et kuidas on praegu lood nõukogus, kas seal on mingeid uuendusi? Thank you and Miss Myers aitäh, proua Maier. Um, aitäh, ka mina teen lühidalt. eile Läti minister ja volinik Jourova rääkisid äh, sellest, et meil on siin ka ministeeriumites olnud pettusejuhtumeid ja kui ma loen seda raportit, siis ka siin tahaksin selle juurde tagasi tulla. küsin raportöörilt et äh, kas siin on ka olnud probleeme pädevustega ja kuidas teie arvates tuleks seda kõike teha, nii et ollakse ka lähimuspõhimõttega kooskõlas, nõukogu ei ole vist küll kohas, aga ma arvan, et Läti eesistujariigina võib ka sellele küsimusele vastata. Uh, now... aitäh ja nüüd tõesti väga vähe aega komisjoni ja nõukogu jaoks. palun. nõukogu Läti eesistuja, palun. You have the floor. Very short. Uh, good afternoon um,, good evening, yes uh,, long day um.... aitäh. aitäh selle võimaluse eest uh, täna siin sõna võtta, aitäh proua Makoveil uh, vahearuande eest uh, nõukogu eesistuja nimel tahaksin öelda, et eile ütles meie justiitsminister, et et äh, see teema on meie jaoks väga olulisel kohal äh, pärast Itaalia eesistujat, mis lõppes esimese viie peatüki ulatuses kompromisstekstiga. Läti eesistuja keskendub järgnevate peatükkide lahtiste küsimuste selgitamisele ja oluline on, et äh, tagataks äh, Euroopa prokuröri sõltumatus ja tõhusus. me püüame leida ühispositsiooni nõukogus kõikides võtmeküsimustes oma eesistumise ajal. kui me seda teha suudame, siis see tähendab, et järgmine eesistuja Luksemburg saab keskenduda lõpp-peatükkidele äh, rahastamine, kaitse ja personal mõned küsimused on üsna keerulised, nii et ma ei saa veel ette ennustada, kas nõukogul õnnestub määruse alane töö lõpule viia või mitte. kuid piirdun sellega, et Läti ning ka trio partnerid Itaalia ja Luksemburg teevad kõik, et tekstiga lõpule jõuda. me oleme valmis ka teavitama parlamenti ametlikult ja mitteametlikult äh, edusammudest. just täna olin äh, töörühmas äh, nõukogus, nii et töö käib, aitäh. aitäh, palun nüüd komisjon. aitäh, esimees. Ähm, tahaksin toetada eesistujat, tegemist on olulise küsimusega komisjoni jaoks ja äh, kiidame raportööri väga hea eelnõu eest. Makove, proua Makovei, nagu alati, on teinud ära väga hea töö. tegemist on olulise sammuga menetluses, loodame, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks oleme töötekstiga lõpule viinud kõigepealt Läti ja seejärel Luksemburgi eesistumise ajal. tahtsin välja tuua kolme punkti, mida on mõned delegatsioonid ka juba maininud. kõigepealt ähm, Ähm, püsibüroodel on äh, väga oluline roll mängida ja mm, nemad otsustavad äh, erinevate ähm, prokuratuuri otsuste üle, sest tegemist on sõltumatute äh, ähm, toimimisüksustega Euroopa prokuratuuri raames. teiseks õigust menetleda peab tuginema olemasolevale Euroopa akiile, hartadele, õigusaktidele ja seda tuleks võimalusel ka tugevdada. näiteks äh, õigusabi aspekt ei ole väga tugev ja ka me peaksime seda Euroopa prokuratuuris tugevdama. Eurojustiga seoses on väga oluline, sellepärast me peaksime paketi ähm, lähenemise alles jätmas ja mõlemad paketid peaksid äh, jõustuma samal ajal. see suhe on mõlema organisatsiooni eduks määrava tähtsusega. aitäh! loodan, et äh, proua Makovei pooleks minutiks saab ta siiski tänasel. vastan lühidalt proua Kaufmannile näiteks viitas ta sellele, et väga oluline on, et meil oleks väga selge definitsioon EPPO ja riiklike ametivõimude jurisdiktsioonide puhul. kui seda ei tehta, siis töö ei ole tõhus, kaotame aega, raha ja energiat menetlusõigused, ma olen täiesti nõus juriidilisest aspektist lähtuvalt peab inimene minema kohtusse seal riigis, kus, ähm, kus menetlust algatati, algatati. mõned ähm, küsimused, äh, näiteks õiguslik läbivaatamine mõne suurema kohtuasja puhul, siin peab otsustama Euroopa kohus näiteks, aga kui me vaatame mõnda piiriülest operatsiooni ja siis otsustame, et kõik peavad minema Euroopa kohtusse, see ei ole Euroopa prokuratuuri jaoks tõhus toimimine. kui ma olen tegev Rumeenias, siis ma lähen Rumeenia kohtusse. kohtukojad otsustavad selle üle ja Euroopa delegeeritud prokurörid liikmesriikides ei liigu kokku keskbüroosse, vaid nad võivad seal olla osalised äh,, osalise ajaga. Euroopa prokuröre on kakskümmend viis vastavalt riikide soovitustele, nii et Euroopa delegeeritud prokurörid. kui neil on äh, kohtuasju, mida lahendada, siis nad lahendavad vastavalt äh, osalisele tööajale. aitäh teile! aitäh teile! tahtsin rõhutada, et järgmine kohtumine leiab aset kahekümne seitsmendal jaanuaril kella üheksast kaheteistkümneni, kahekümne esimesel jaanuaril kella üheksast eh, üheteist kolmekümneni on meil kuulamine ruumis ASP kolm G kaks. tegemist on INTA ja õiguskomisjoni ühiskuulamisega, mis puudutab inimõigusi ja tehnoloogiaid. muudatusettepanekute esindamine proua Makovei raportile on teine veebruar kaks tuhat viisteist kell kuus õhtul. tuletage meelde, et muudatusettepanekud tuleb esitada inglise keeles. aitäh, et te siia tulite ja esimees tänab ka tõlke. aitäh teile!